väga tore, et ka eesistujariigi esindajad on kohal ja ma tänan härra minister Gianluca Galletit, ma tänan teda, et ta oli nõus meie ette tulema ja esinema. ta tuli siia päeval, mis on Itaalia keskkonnaministri jaoks eriline. ta vastutab kõikide tegevuste eest mis seonduvad Costa Concordiaga. kõige parema meelega oleks ta võib-olla läinud üldse laevatekile, et jälgida, kas kõik toimub määrustepäraselt, selle asemel tuli ta aga meie ette ja nüüd ma annan sõna äh, härra äh, ministrile, et ta räägiks, millised kavad on Itaalial kui eesistujariigil äh,. suur aitäh, härra esimees, daamid ja härrad saadikud kõigepealt tahaksin ma teid kõiki tänada. tänada teid, eh, esimeest ja kogu teie komisjoni juhatust võimaluse eest teie ees esineda. mul on väga hea meel, et te annate mulle võimaluse tutvustada Itaalia eesistumise perioodi keskkonnaprogrammi. tahaksin rõhutada et me soovime oma eesistumise ajal olla järjepidevas ja viljakas koostöös parlamendiga. selleks, et me jõuaksime nii mõneski asjas kokkuleppele ja et võimaluse korral eh, viiksime läbi positiivse iseloomuga arutelu, mis jõuaks eh, lõpule Itaalia eesistumise ajal. minu arvates on see väga oluline. mulle on muidugi selge, et järgmise kuue jooksul tuleb meil teha väga palju olulist ja kasulikku tööd, selleks on aga väga oluline parlamendi ja nõukogu vaheline tihe koostöö, olen veendunud. et just nende teemade puhul, mis käsitlevad keskkonda Äh, ei tule ilmsiks poliitilised erisused, need ei tohigi ilmsiks tulla, sest äh, keskkonnakaitse on üks Euroopa fundamentaalsemaid ülesandeid. see, et väga paljud probleemid on mitte ainult siseriiklikud, vaid ka üle-euroopalised ja ülemaailmsed. Itaalia kui eesistujariik äh, pöörab tähelepanu rohelisele tööhõivele arvestab seejuures kõike seda, mis on tehtud varasematel perioodidel. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on rohelise tööhõive teemale nii palju tähelepanu pööranud me ei pööra oma töös tähelepanu mitte ainult keskkonnale, vaid ka sellele, et me suudaksime seada majanduskasvu meie tähelepanu keskmesse ja majanduskasvuga seonduvalt on meil just eh, keskkonnavaldkonnas mitmed tähtsad ülesanded, me peame siin tõepoolest keerama uue lehekülje ja käsitlema keskkonda eh, kui keskkonda, kus majanduskasv saab olla võimalik. me peame inimestele selgeks tegema, et inimesed nii Euroopas kui ka maailmas ei saa loota kestlikule majanduskasvule olukorras, kui me ei eh, sea tähelepanu keskmesse keskkonda kui meie tegevuse raami. keskkond on majanduskasvu ja tööhõive eeltingimus. me võime seda täna väita ka faktidele tuginedes, kui on üks üldse üks valdkond, mis suutis äh, käibe poolest kasvada majanduskriisi tingimustes, siis oli see just roheline mahemajandus. sellest lähtudes peame nüüd äh, tegema teatud suhtumismuudatuse, äh, muutma oma suhtumist, võtma uue mentaalse lähenemise selleks, et majanduskasv ja tööhõive rohelises majanduses poleks mitte ainult võimalik, vaid et see oleks võimalik ka teistes majandusvaldkondades, nendes majandusvaldkondades, mis pakuvad meile endiselt suuri probleeme, nagu näiteks tsemenditööstus. ja sellepärast on just näiteks tsemenditööstuses eriti oluline teha rõhuasetus keskkonna meetmetele, keskkonnakaitsele me peame mõistma, et keskkonnakaitse äh, on midagi niisugust, mida peavad arvestama kõik majandusharud. tahaksin rõhutada, et meie eesistumisaegse tähelepanu keskmes on majanduskasv ja tööhõive, see on ju vajalik, kui me tõesti soovime tõhustada majanduse taastamist ja kui me kogu poliitikas lähtume sellest vajadusest. valimised äh, näitasid, et kui me väga kiiresti otsuseid langetada ei suuda, ei suuda langetada otsuseid, mis oleks elanike huvides, siis meie järgmine ametiaeg ei lähe sugugi mitte kuulsusrikkalt ajalukku, vaid meid ootab ees läbikukkumine, sellepärast on väga oluline tõepoolest jõuline samm edasi teha me peame seda tegema kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides selleks, et äh, tõepoolest oma otsustega vastata elanikkonna ootustele ja soovidele. keskkonnakaitseliste meetmete abil äh, on võimalik äh, astuda vastu kliimamuutustele ja see tegelikult kujutab tervikte strateegia üht loogilist osa. majanduskasv, mille poole me püüdleme majanduskasv, mis peab aitama Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevnemisele kaasa, selline majanduskasv peab olema roheline majanduskasv. Milanos toimunud kohtumisel rõhutasime seda täie selgusega, see oli esimene kord, kui keskkonna ja tööministrid koos said kokku ühel konverentsil selleks, et tegeleda eh, tervikteemaga töö ja keskkonnakaitse, tööhõive ja keskkonnakaitse see on tõepoolest väga oluline, et murda välja töötuse, eeskätt noorte tööpuuduse nõiaringist. majanduskasv on seega väga oluline. Milano konverentsi edu näitas, et et meie poliitilise lähenemise viis on väga õige selleks, et tulla toime meie ette püstituvate väljakutsetega. selleks, et üles ehitada majandus, mis rajaneb energiatõhususele. meil tuleb teha kõik endast olenev selleks, et Euroopa poolaasta kokkuvõte Äh, sisaldaks edusamme ka rohelise majanduse valdkonnas. loomulikult on seoses sellega olulised ka vastavad maksustamise lähenemised, mis toetavad rohelise majanduse arengut. Äh, need küsimused on ka ECOFIN-i äh, tähelepanu keskmes. meie kui itaallased leiame, et ka Keskkonnanõukogu peab olema ECOFINis sõnaõiguslik läbirääkimispartner selleks, et saavutada oma eesmärke ja selles osas me loodame parlamendi toetusele. näoga pöördumine rohelise majanduse poole tähendab seda, et on vajalik ületada negatiivsed äh, tagajärjed, mis võivad kaasneda töökohtade kadumisega. Euroopa poolaasta ja eelseisev keskpika äh, äh, arengustrateegia läbivaatamine, Euroopa kakskümmend kakskümmend läbivaatamine on olulised šansid selleks, et keskkonnakaitselised meetmed oleksid meie strateegias kesksel kohal. meie ülesanne seisneb selles, et äh, leida äh, äh, täiesti uued seosed majanduspoliitika ja keskkonnakaitse vahel. keskkonnakaitse ei tohi jääda vaeslapse ossa, kui me räägime majanduse arengust ja majanduskasvust. me peame keskkonnakaitselisi meetmeid rakendama, kasu, vaatlema võrdväärselt majanduskasvu nimel rakendatavate meetmetega meie riikides on saanud täiesti vältimatuks see, et kui me soovime edendada tööstust, siis me peame pöörama tähelepanu ka keskkonnakaitselistele meetmetele. Eh, eh, niisuguseid meetmeid peavad austama ka kõik tööstusettevõtted ja see ongi see muudatus meie mentaalses suhtumises, millest ma rääkisin. me peame saavutama suletud äh, ringiga majand-, tööstuse funktsioneerimise, kus toimub kasutatud hinnaliste materjalide taaskasutus, nii et me ei tegeleks raiskamisega ega viskaks kasulikke materjale, mida on võimalik taaskasutada prügimäele. jah, selline lähenemine on väga kallis, töökohad kaovad ja me kaotame oma materiaalseid väärtusi. Milano konverentsil rõhutati, et keskkonnakaitse dimensioon on selline dimensioon, mida tuleb tugevdada kogu Euroopa Liidu poliitikate tasemel kui Keskkonnanõukogu eesistuja järgmise kuue kuu vältel teen endast kõik olenevas selleks, et seda protsessi jätkata. selleks, et ellu viia kõik see, mida Milano konverentsil otsustati. sellega seoses ma olen täiesti kindel, et parlamendil on anda öö, eh, oma panus ma olen veendunud, et oluliste suurte tähtsusega küsimuste puhul, mis on seotud keskkonnakaitsega, ei tohi me enam viivitada ega aega kaotada, me ei tohi oodata eh, kliimamuutuste vastu võitlemise suunatud meetmete rakendamisel. meil on tarvis selle taha koondada kõik poliitilised jõud. ma loodan, et me leiame selles tuge nii Euroopa kui ka rahvusriikide parlamentidelt on riike, kes on eh, heitekoguste kontrolli üle teostamisel teinud järeleandmisi majanduskriisi tingimustes ja sellest tekivad terve rida täiendavaid probleeme. Itaalia kui eesistujariik püüa teha kõik endast olevat kiiremas korras minna edasi eh, nii eh, kliimakaitseliste kui ka keskkonnakaitseliste meetmetega sellega tegeleb eh, keskkonnanõukogu ja me tegeleme eh, me tegeleme keskkonnakaitseliste küsimustega ka energianõukogus selleks, et pidada nõu koos Euroopa Liidu liikmesriikide energiaministritega, energeetikaministritega me peame tegema kõik olenev, endast oleneva selleks, et tagada Euroopa Liidu energiajulgeolek. me peame olema valmis selleks, äh, mis meid ootab ees järgmisel COP konverentsil. me peame ühelt poolt silmas pidama seda, mida otsustati Varssavis, kuid me peame edasi minema, peame tõepoolest tegema endast kõik oleneva, et luua eeldused Eh, Pariisi tippkohtumise eh, eduks. Eh, Ban Ki-mooni korraldatav tippkohtumine Pariisis on olulise tähtsusega selleks, et valmistada ette kahe tuhande viienda, viieteistkümnenda aasta kliimakokkulepet. on oluline, et kõik Euroopa Liidus liikmesriigid annaksid sellesse oma panuse. Itaalia kui eesistujariik sooviks et ülemkogul kahekümne kaheksandal oktoobril ja seitsmeteistkümnendal detsembril saavutataks olulisi edusamme kõige olulisemates küsimustes. ma kordan, selleks on vältimatu eh, see, et me teeksime parlamendiga koostööd, mis puudutab keskkonnavaldkonda Äh, siis äh, meie jaoks on väga oluline ka geneetiliselt muundatud organismidesse suhtumine ja nende suhtes seisukohtade väljatöötamine. meil on tarvis äh, saavutada see, et liikmesriikides oleks geneetiliselt muundatud taimede kasvatamine range kontrolli all ja täiesti ülevaatlik. meile on oluline, et et äh, põllumehed arvestaksid nende nõuetega, ehkki muidugi samas tuleb arvestada, et tegemist on lähimustasandil otsustatava küsimustega, millesse me ei saa sekkuda. meie jaoks on poliitiline kohus niipea kui võimalik jõuda kokkuleppega selles küsimuses nõukogu ja parlamendi vahel meie peasoov seisneb selles, et me saaksime tõesti teha e, GMO teemadel tihedat koostööd ja jõuda kokkuleppele selle kalendriaasta lõpuks. samuti tuleb jõuda kokkulepe selles, kuidas me saaksime e, kilekottide e, mahtu kasutada, kilekottide, kasutusel olevate kilekottide arvu arvukust tuleb resoluutselt vähendada, aga kogu jäätmemajanduse toimimist tuleb parandada. me peaksime tõesti olema oluliselt efektiivsemad ja lugu, suhtuma äh, lugupidavalt keskkonda. ma ma väga loodan, et proua Aukon saab läbirääkimise mandaadi nendes küsimustes läbirääkimisteks selleks, et me jõuaksime võimalikult kiirele äh, kokkuleppele, seda veel Itaalia eesistumise ajal. mis puudutab meie eesistumise seadusandlikku programmi, siis on see suunatud mitmele küsimusele, mis Äh, mille käi-, menetlemine on juba käivitatud. kõigepealt äh, puudutab see äh, heitkogustega kautle-, kauplemist ja heitkoguste määrasid muuhulgas merenduses ja lennunduses. läbirääkimised olnud suhteliselt raskekujulised aga me jõudsime nõukogus siiski teatud kompromissile meile on selge muidugi, et parlament öö, on selles küsimuses läbi käinud ränga arutelude tee ja ma loodan, et meil õnnestub panna kokku ajakava, et me jõuaksime ka konsensusele parlamendi ja nõukogu vahel me peame heitkogustega kauplemise süsteemi stabiliseerima. me peame seda tegema selleks, et võidelda inimtekkeliste kliimamuutuste vastu. me teame, et äh, võib-olla meil ei õnnestu Itaalia eesistumise ajal läbirääkimisi parlamendiga algatada, kuid ma loodan, et meil õnnestub teha suur samm edasi, et selle teemaga lõpule jõuda sest äh, nii äh, merekeskkonna, äh, õhukeskkonna temaatika on väga oluline me loomulikult eeldame, et parlament ütleb välja siin oma selge seisukoha ja et hiljem me suudame saavutada läbirääkimistes nõukoguga ka kokkuleppe. Äh, Itaalia koordineerib eesistumise ajal äh, liikmesriikide seisukohti ja siinkohal tagaksin välja tuua äh, Itaalias korraldatava bioloogilise mitmekesisuse alase konverentsi. varasemate konverentside dokumendid on väga olulised, eriti see dokument, mis töötati välja bioloogilise mitmekesisuse küsimuses Korea konverentsil. Need e, dokumentidega edasitöötamine on väga vajalik selleks, et langetada täiendavaid vajalikke otsuseid. me peame oma panuse selleks, et üleilmselt äh, Äh, rakendada äh, meetmeid äh, ja tagada sellele konverentsile, mida me korraldame kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, edu. ma tahaksin selle lühikese esinemise põhjal tänada teid tähelepanu eest ja tahaksin rõhutada, et keskkonnakaitselised teemad teemad, millega teie oma Envis tegelete, on teemad, äh, milles me peame äh, tegema tõesti konstruktiivset ja intensiivset koostööd sõltumata saadikute ja äh, valitsusjuhtide parteilisest kuuluvusest. sest me töötame ja tegutseme ju tuleviku, eeskätt meie laste tuleviku nimel. ma tänan tähelepanu eest ja soovin teile kõike head aitäh selle põhjaliku tutvustuse eest, ütleb härra esimees. ja nüüd me alustame esimeste küsimuste ringiga, mida esitavad koordinaatorid. ma soovin, et ei, kellegi sõnavõtt ei oleks pikem kui kaks minutit. Elisabeth, härra Liitse, palun. aitäh mul on väga hea meel, et EPP koordinaatorina tervitada täna meie ees kahte eesistujariigi ministrit. Itaalia valitsus ei koosne ju mitte ainult sotsiaaldemokraatidest ja mul on väga hea meel, et teie kui eesistujariigi esindaja, härra Galletti, täna siin esinete, ehkki Itaalias on täna väga olulised sündmused seoses Costa Concordiaga tuginedes teie eh, ettekandele ja kaks tuhat kolmkümmend eesmärkidele, siis ma kinnitan teile, et me teeme kõik selleks, et ülemkogu saaks vastu võtta ettepaneku oktoobris ja meil on olnud siin erinevaid seisukohti, aga ma rääkisin oma kolleegidega EPP-s, et äh, energiatõhususe protsendimäär nelikümmend ei tohiks mitte mingil juhul öö, olla öö, küsimärgi alla seatav ja me teeme kõik selleks, et me selle eesmärgi kehtestaksime. parlamendis on olnud erinevaid seisukohti, erinevaid seisukohti ka öö, meie fraktsioonis, kuid ma võin teile kinnitada, et parlamendi enamus nagu ka EPP keskkonna töörühm on valmis kehtestama öö, Äh, täiendavaid eesmärke selleks, et koos Euroopa Komisjoniga töötada edasi äh, majanduskasvu ja tööhõive nimel. majanduspotentsiaal äh, keskkonnatehnoloogiate mm, rakendamisel on väga suur, energiatõhususe määr kolmkümmend protsenti selle paketi raames Äh, on midagi niisugust, millest me loodame äh, teilt, et see tingimata ka nõukogus heaks kiidetakse ja minu arvates on oluline, et mitte ainult heaks kiidetakse, vaid et see oleks ka kohustusliku iseloomuga. ma leian, et ük, enam kui üks miljardit eurot, mille me kulutame fossiilsete äh, energiakandjate importimisele ajal, mil Venemaal on väga keeruline olukord, on lihtsalt asi, mida me ei saa endale lubada aitäh. ja sõna saab härra Roote. härra minister, mul on väga hea meel, et äh, te rõhutate seda, et tööstus peab pöörama näo keskkonnakaitseliste meetmete rakendamise suunas, aga sel-, ka sellele, et roheline majandus kindlustaks uusi töökohti. meie ees on väga palju teie kolleege, kes iga poole aasta järel tutvustavad oma äh, Eh, eesistumisaegset programmi, eh, ma leian, et me peaksime intensiivselt eh, rõhuma sellele, et kui meie siin kiirrongi korras vaatame läbi asju ja esitame neid nõukogule, siis nõukogus takerduvad nende küsimuste üle otsustamine väga sageli, nii nagu see juhtus nagu kolleeg Ivo Pelleti raportiga põhimõtteliselt on ju väga oluline ka jälgida seda, millal vastu võetud dokumendid lõpuks ka eh, rakendamist leiavad, näiteks kaks tuhat kakskümmend üks on ajapiir, mis on lihtsalt liig mis liig. ma tahaksin paluda, et see tähtaeg eh, oleks näiteks maksimaalselt aastaks kaks tuhat seitseteist. nüüd, kui me räägime nendest kliimakaitsekonverentsidest, eh, siis alati on seal parlamendi delegatsioon, komisjon, me peame kenasid kõnelusi, kõik on armastusväärsed ja kui me räägime Euroopa rahalisest toetusest, siis on korraga selle läbirääkimise laua taga kakskümmend kaheksa liikmesriiki, ehk siis siis me ei räägi nagu enam öö, ühehäälselt ja ma leian, et eh, niisugune üksmeel nõukogus oleks oluliselt tervitatav, kui me räägime kliimakaitseliste meetmete rakendamisest. kui me räägime energiatõhususest, siis tegelikult jah see, see kolmkümmend protsenti on rohkem kui esialgu, aga ma väga vabandan, parlament oli selles osas palju resoluutsem ja läks väga palju kaugemale ja parlament leiab, et tegelikult äh, Äh, see neljakümne protsendiline energiatõhususe määr on midagi niisugune, mis peaks olema liikmesriikidele kohustuslik ja selles olukorras me peaksime tingimata vaatama, et ka äh, selle käigus ei läheks kaduma inimeste töökohad. siin on veel palju tegevusruumi ja me loodame, et te suudate sellega kaasa minna. aitäh! ja nüüd äh, annan sõna järgmisele sõnasoovijale suur tänu. terve Euroopa muretseb energia julg-, tarnekindluse pärast. ma tahaksin teada, milline on äh, ministri seisukoht ebakonventsionaalsete vesinikupõhiste äh, kütuste põhjal ja frakkimise kohta. kas on tulemas mingisuguseid arenguid järgmise poole aasta jooksul? aitäh! suur tänu, härra Duncan. järgmisena saab liberaalide nimel sõna härra Torvalds suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Galeti, et meiega kohtuma tulite, hea meel meil selle üle ja loodame siiralt, et detsembris oleme sama rahul, kui ütleme teile arrivederci. mina olen olnud äh, raportöör äh, Imeki faili osas äh, ja kas te võiksite täpselt äh, rääkida sellest, äh, kas äh, on võimalik kuulu järgi tulev blokaad nõukogusse, kas seda on võimalik kuidagi murda, mille Graatsi ütleb härra Torvalds? suur tänu, järgmisena Katariini Konetška. suur tänu, härra esimees ma tahaksin teid, härra minister, tervitada meie fraktsioonis, meie komisjonis kuue NGL fraktsiooni nimel. Teie töö ei saa olema sugugi lihtne. meie paluksime teilt ühte. ja härra minister, kas te kuulate mind? me tahaksime teha ettepaneku, et teie selle mehena, kes peab ähm, hoolitsema keskkonna eest, viiks läbi kohese konsultatsiooni, teid TTIP-i kokkuleppe osas, sest et see on ka seotud keskkonnaga ma olen veendunud, et te mõistate meid, räägitakse seal ju keemiatööstusest, toiduainete standarditest ja meie arvame, et kui komisjon läbirääkimisi peab salaja see siis nõukogu peaks olema see, kes äh, asja toob päevavalgele ja rahva ette ja kes ütleb otse välja, mis on teie seisukoht selle vabakaubanduslepingu osas ja, ja tulevaste läbirääkimiste osas. praegune olukord on meie jaoks täiesti vastuvõetamatu ja me kardame, et meie keskkonna ja sotsiaalstandardid on ohus. arvestades praegust äh, läbirääkimiste kulgu. ja siis üks asi, millest te ka oma esialgses kõnes rääkisite, on jäätmekäitlusalane seadusandlus. Te ütlesite, et me oleme silmitsi jäätmekriisiga, mis on samuti talumatu pikemas perspektiivis. ja minu küsimus teile, mida te kavatsete ette võtta selles osas? nii palju, kui ma tean, on Itaalias tõesti te tegelik, tõeline, reaalne jäätmekriis. Ähm, see reostab juba ka äh, põhjavett ja te ei saa midagi ette võtta millised äh, on teie standardid, äh, mida te kavatsete järgida oma riigis? suur tänu, härra Aikhut saab järgmisena sõna Roheliste nimel. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile, härra minister, selle väga põhjaliku ülevaate eest järgnevate kuude programmi ja tegevuskava kohta ja tundub, et on tulemas kiired kibedad töökuud ja ka ma äh, loodan äh, hea meelega öelda teile Arrivederci detsembris, see oli kõik heaga mõeldud, mitte ma ei taha teie seda, et te juba praegu lahkuksite. aga üks prioriteetidest roheliste jaoks on kahekümne kolmekümnenda aasta kliima ja energiapakett, mis tuleb arutelule ja täiesti õigesti te viitasite sellele ka oma avakõnes, et sellest kujuneb Euroopa jaoks väga oluline küsimus ja et Euroopa peab olema ühendatud. parlament on äh, ühisel seisukohal ja meil on väga selge äh, seisukoht selles osas, milline see pakett välja peab nägema. meil peab olema kolm konkreetset siduvat eesmärki, emissioonide eesmärgid, taastuvad energiaallikad, et need ka tõlgenduksid ähm, Äh, siseriiklikult eesmärkideks ja siis energiatõhusus. Äh, nõu-, komisjon tegi nüüd ettepaneku kolmkümmend protsenti, parlament on aga nõudnud nelikümmend protsenti ja nõudnud siduvaid eesmärke, nii et me tõesti loodame, et Itaalia eesistujana surub läbi nõukogus kolme siduva eesmärgiga paketi ja ma tahaksin teada härra ministrilt siis täpsemalt, kuidas ta seda arutelu edasi viib. järgmine küsimus on Liima ja üks äh, olulistest küsimustest on rahastamine asi on selles, et senini ei ole Euroopa jõudnud rahastamispositsioonini, sellepärast et igal aastal äh, lihtsalt liikmesriigid üksikuti äh, esitavad äh, oma eesmärke ja tegelikult ei ole selget ülevaadet rahastamise kohta. kas te järgmisel poolaastal suudate tagada selle, et Liimasse mindaks Euroopa Liidu poolt ühtse seisukohana, selle asemel, et kogu aeg prognoosimatute liikmesriikide Äh, seisukohtadega sinna minna. nüüd äh, järgmine asi, laevandus. tegemist on seadusandliku paketiga, mis on üks vähestest meie, teie eesistumise ajal. meie nõuame siin vähemalt läbipaistvust. kas te suudate nõukogul äh, saada MRV ähm, laevatamise osas selget läbipaistvat seisukohta? suur tänu. see oli nüüd koordinaatorite sõnavõtt ja EFTD e fraktsioon lõpetab selle härra Petšiniga. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada härra ministrit meiega täna liitumast ja küsimustele vastamast. mina esindan siin teatud mõttes eksperimenti. Te teate, et ma kuulun EFTD fraktsiooni nelja, viie tähe liikumisest ja meie öö, äh, paneme suurt rõhku otsesele demokraatiale ja minu küsimus on öö, äh, tegelikult Euroopa kodanike küsimus, mitte minu küsimus ja ma võtan siis nende küsimuse kokku niimoodi. arvestades väga ambitsioonikaid kliima ja energeetikaprogramme ja eesmärke nagu näiteks see, et süsinikdioksiidi heitkoguseid vähendatakse kolmkümmend protsenti või et kahekümne seitsme protsendi võrra kärbitakse fossiilsetest kütustest energiatootmist. kui te rääkisite valikutest, et valikute puhul tuleb arvestada ka keskkonnamõjudega, mida siis seda kõike arvestades arvab Itaalia valitsus otsusest, mille langetas Monti valitsus ja mille Läti valitsus vastu võttis? Leta valitsus äh, nimelt äh, kahekordistatud on äh, äh, süsivesinike tootmist Itaalias. ja mida te arvate seda, et Horvaatias samuti kaevandatakse praegu väga intensiivselt, see ju mõjutab ka meie piirkondi. kas ei oleks lihtsam kas ei oleks mõtet siis pigem eh, keskkonna saastamise nimel keskenduda sellele, et eh, meie tootmine oleks eh, paremini tasustatud? suur tänu, annaksin sõna nüüd uuesti härra ministrile, et ta võib-olla viie minutiga vastaks esimesele küsimuste voorule. härra Kõleti. jah, ma püüan vastata. aga palun ärge olge väga karmid, kui ma väga täpselt kõikidel teemadel sõna ei oska võtta, kui me räägime sellest energiatõhususe kolmekümnest protsendist. Need olid ju komisjoni ettepanekud, mina leian energiatõhusus on väga teoses seoses kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimakokkuleppega. ma leian, et strateegiliselt on see oluline nii nõukogu kui ka parlamendi jaoks. see on väga tähtis teema, mis on tihedas seoses nende eesmärkidega, mida me seadsime endale eesistumisajaks, nimelt majanduskasvu ja tööhõivega. Äh, suurem energiatõhusus toob kaasa endaga sellega, et väikeste ja keskmise suurte ettevõtete käive suureneb. see kõik omab äh, oma teatavaid mõjusid keskkonnale ja teisalt äh, tagab see energiatõhusus ka meie energiajulgeoleku suurema määra meil tuleb tõepoolest teha kõik selleks, et äh, me jõuaksime kokkuleppele, mida kõik pooled toetavad. kahekümne kuuendal oktoobril teeme kõik endast selleks, et ülemkogul äh, suudaksime me äh, Euroopas, üle-euroopaliselt, Euroopa Liiduliselt selles osas kokku leppida. kui me räägime Liima konverentsist, siis ma leian, et Äh, ka seal on oluline rääkida ühehäälselt, kuid tegemist on väga suure väljakutsega. osad riigid on nagu auahnemad, püüdlikumad äh, ja nii edasi ja nii edasi, kuid äh, meie kui eesistujariigi ülesanne, ülesanne on leida üksmeel, jõuda kokkuleppele selleks, et me suudaksime jõuda ühisnimetajani mis puudutab aga heitkogustega kauplemise süsteemi, siis ka selles osas on tegemist väga tihedalt seotud teemaga, mis tihed, väga tihedalt kliimakokkuleppe äh, sõlmimise teemaga. meil on vaja äh, selle teemaga võimalikult kaugele jõuda minu arvates on ja meie kui eesistujariik leiame, et on vältimatu, et me need, need eesmärgid saavutaksime, et me suudaksime tõepoolest luua usaldusväärse ja läbipaistva heitkogustega kauplemise turu. me eeldame, et Euroopa Parlament jätkab arutelusid sellel teemal ja jõuab kiirete tulemusteni, siis on ka meil teha oma edusamme nõukogus kauplemissüsteemi ja kauplemisturu osas. Äh, juunis juba jõudis nõukogu selles osas teatavale esialgsele kokkuleppele ja me oleme valmis hoolitsema selle eest, et võimalikult pea Äh, me jõuaksime selle direktiivi vastuvõtmiseni ja loomulikult eelnevalt kokkuleppeni Euroopa Parlamendiga. Äh, on ju täiesti selge, et see teema on esile kutsunud suuri arutelusid mitte ainult parlamendis, vaid ka nõukogus, kuid nõukogul on nüüdseks välja töötatud soliidne öö, äh, positsioon seda toetab ka vastava valdkonna volinik ja ma sellepärast leian, et me jõuame kindlasti selle teemaga Itaalia eesistumise aja lõpuks lõpule. meie kui eesistujariik oleme avatud aruteludeks, diskussioonideks, muuhulgas teeme me seda avatult ka Väliskaubandusnõukoguga me teeme seda Euroopa keskkonnastandardite ja sotsiaalstandardite kaitsmise nimel. kui me räägime keskkonna ja töökaitse standarditest, siis siin me ei taha teha mingeid järeleandmisi ja loomulikult nõuame me ka lepingupartneritelt, et see asi oleks igati ja kõigile läbipaistev meil on tarvis teha vaieldamatult edusamme, äh, ka selles osas, kui me räägime äh, Euroopa puhtast õhust. Äh, see pakett, mis puudutab puhast õhku, laevandust ja lennundust, siis see on oluline meie kõigi jaoks. ma ei tahaks siin täna pikemalt peatada, peatuda Itaalia spetsiifilistel probleemidel äh, ma täna olen siin siiski kõiki Euroopa Liidu liikmesriikide esindajana. jah, ma tahaksin aga rõhutada, et jäätmekäitluse määr Itaalias on üks kõrgemaid et, e, võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, kuid jäätmed on siiski e, probleem, mis puudutab tänasel päeval kõiki liikmesriike. E, vastav jäätmekäitluse pakett selle öö, võttis ju komisjon alles hiljaaegu vastu, kuid on täiesti selge, et jäätmekaitluse teema eh, ei tohi jääda meie tähelepanu pingereas viimaseks. meie ülesanne seisneb selles, et eh, nõukogus eh, sellealaseid küsimusi võimalikult suurel määral edasi viia ma ei tea, kas me saame seda küsimust arutada juba ülemkogul kahekümne kuuendal oktoobril. mis puudutab äh, laevanduse paketti ja laevatuse heitmeid, siis on väga oluline küsimus äh, rahv-, ka rahvusvahelisel tasandil ja meie läbirääkimisel rahvusvahelise merendusorganisatsiooniga loomulikult tahame meie kui eesistujariik teha eh, maksimaalseid jõupingutusi selleks, et koos parlamendiga selles töös tulemusteni jõuda ja see laevanduse merenduse pakett vastu võtta. loomulikult eh, me saame koos ühiselt arutada, kuidas nende dokumentidega võimalikult kiiresti ühele poole saada. ja viimane küsimus muidugi väga äh, terav teema, seda arutatakse erinevatel foorumitel. ma ei tahaks sellest küll peatuda, sest see puudutab minu kodumaad Itaaliat. Mm, äh, tegemist on ju öö, ähm, rääkimisega ja see on äh, valdkond, mille puhul erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides kehtib erinev seadusandlus. samas on tegemist väga olulise teemaga ja me peame selgelt kokkuleppe jõudma, kuidas me kuidas me selle Gilda gaasi kui energiakandjaga saame edasi minna, sest me peame täiesti selgelt välja uurima, millised keskkonnakaitselised tagajärjed on Gilda gaasi tootmisel fräkkimise meetodil. aitäh nende esimeste vastuste eest, ütleb härra Lavia kakskümmend neli inimest on veel sõna soovinud. seega äh, võtame järgmised kaksteist küsimust ja esimesena saab küsida Rahvapartei, palun. ma tahaksin äh, siiski meenutada, et ärge palun üle kahe minuti küll oma küsimust esitage ma pean kinni oma eest, tervist ministrile, mul on hea meel, et te täna saite siia tulla, ma räägin lühidalt, sest juba mitmed küsimused on juba esitatud ja saanud ka suurepärased vastused neile. täna on tegemist tõesti olulise päevaga, kui Energiakomisjon tegi oma ettepaneku energiatõhususe kolmekümne protsendi kohta me kõik teame, et me oleme ühel meelel, et energiatõhusus on oluline samm meie energiasõltuvuse vähendamiseks Venemaast viis protsenti ambitsioonikam eesmärk tähendaks üksteist protsenti vähem gaasisõltuvust ja me loodame, et teiega koos nõukogu istungiga eh, oktoobri keskel loodetavasti saavutatakse mitte ainult enamus, vaid kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi toetus sellele eh, energiatõhususe eesmärgile ja üks äh, konkreetne küsimus, härra minister. CO2 heitmete vähendamine ja heitkogustega kauplemise süsteemi kohta. minu kolleeg Mattias Grote juba viitas äh, selle süsteemi strukturaalsele reformile, mis on hädavajalik, sest me teame, et hinnad on kukkunud ja on kadunud ka stiimulid tööstusele investeerimaks äh, uuenduslikku tehnoloogiasse me loodame, et ka teie nõustute äh, strukturaalse reformi vajaduses selleks, et äh, ähm, edasi viia Euroopa Komisjoni ettepanekut järgmistel kuudel, et viia see lõpule ka aasta lõpuks, see saaks olema küll ime, kuid see on võimalik ja loodetavasti järgmine eesistuja saab selle lõpule viia. kas te võiksite lisada ja Mattias juba küsis, et selle reformi äh, ajakava, sest see puudutab konkreetseid liikmesriike ja mitte ainult väiksemad liikmesriigid ei taha ettepoole tuua äh, oksjonite tähtaega, ma räägin äh, juba aastast kaks tuhat seitseteist ja mitte kaks tuhat kakskümmend. kas te saate midagi öelda ka rahvusvahelistest aastakvootidest? süsteem äh, toimib kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja ma olen juba lõpuni jõudnud, milline on teie isiklik seisukoht selle ajakava kohta ja ka äh, eelmisel aastal kokku lepitud enampakkumiste edasilükkamise kauplemise lõpuks ja kuidas integreeritakse kõik see äh, turu stabiilsusreservi süsteemi? aitäh ja sotsiaaldemokraatide esindaja, palun. aitäh, härra minister aitäh, härra esimees, ütleb kolleeg Tšinitši. ma tänan teid juba vastatud küsimuste eest, kuid tahaksin ka omalt poolt küsida kui me räägime pakendi äh, direktiivi läbivaatamise, siis äh, püstitakse seal äh, siduv eesmärk kilekottide kasutamise vähendamiseks. mida oleks selles osas võimalik enamat ära teha? mida te arvate, milline oleks selline ühisnimetaja, kui me räägime träkkimisest Eh, mida juba Itaalias kasutatakse. ja samuti, kui me räägime jäätmekäitluse direktiivist, siis ma tahaksin teada, milliste eesmärkideni te soovite selle direktiivi vastuvõtmisel jõuda. suur aitäh ja nüüd proua Kööling, palun. My apologies ma vabandan, esimees äh,, olin hõivatud vestlusega. ma tahtsin esitada lihtsa küsimuse. minister lahkelt äh, oma sõnavõtus tutvustas oma eesistumise prioriteede ja siis järgmise kaheksateist minuti jooksul andis ülevaate Euroopa Liidu keskkonna tegevuskavast. kuid tegelikult ma ei saanud täpselt aru äh,, mida tema nüüd pärast tänast kohtumist ütleb oma ametnikele, millist tööd nad peavad tegema, et need prioriteedid saavutada. lihtne küsimus, kas te võiksite mainida kolm prioriteetset küsimust, mille te tahate lahendada äh, oma eesistumise aja lõpuks? Äh, aitäh! kolleeg Riis ALDE fraktsiooni nimel suur tänu, esimees, räägin lühidalt, sest ma näen, et ministril on täna käed ja jalad tööd täis, kuna ta tegeleb väga tundlike teemadega ja ma tahtsin küsida, kas liikmesriigid peaksid suhtuma karmimalt GMO-de kasutusse, alles hiljuti nimetati mind raportööriks ja ma võtsin äh, Colin Lepage'ilt selle teatepulga üle, et see on teema, nagu minister ütles, on väga tundlik, eriti tundlik, eriti äh, mõningate Euroopa piirkondade jaoks lausa plahvatusohtlik ja nii talunikud ja tarbijad äh, ootavad meilt suuri tegusid. Äh, neil on suured lootused ja meie jaoks on see latt väga kõrgele tõstetud. Te ütlesite, et on saavutatud äh, ühine seisukoht, aga Euroopa Parlament ei ole sellest kuulnud. nagu te teate, Euroopa Parlament on ise väga ambitsioonikaid eesmärke seadnud ja saavutas peaaegu ühehäälsuse, kuigi kaheksakümmend häält anti vastu seega meie oma seisukohtadest ei tasa, ei tagane. Äh, algne tähtaeg oli kaks tuhat üksteist, kuid see on jäänud nüüd äh, takerduma komisjoni külmkambritesse kolmeks aastaks ja nüüd te olete taas selle teema üles võtnud oma eesistumiseks. meil on väga hea meel, et te liigute nüüd edasi ja ma tahaksin teada saada, mis süstib teisse optimismi, et see saab võimalikuks võib-olla ma rääkisin liiga pikalt ja ma tahaksin lisada veel järgmise. Äh, valimiskampaania ajal Belgias ja ka mujal räägiti toideainete raiskamisest, miljonid tonnid toitu äh, raisatakse, satuvad jäätmetesse. Te ütlesite, et te äh, Äh, kasutada meetmed ka selle probleemi lahendamiseks ja on vaja ka kodanikele anda märku, mida te konkreetselt ette võtate. suur tänu, järgmisena pro-. kolleeg Auken, palun. härra president. suur tänu, et te mainisite ka minu raportit kilekottide kohta. ma olen väga tänulik selle eest ja ma loodan, et äh, te anna- annate vaba poolt ka kõik selleks, et see õigusakt läbi läheks. ma tunnen uhkust selle ettepaneku üle, sest see sisaldab tõelisi kilekottide kasutuse vähendamise eesmärke ja kõik fraktsioonid on, on toetanud seda viieteist protsendist vähendamist kolme aasta jooksul ja kaheksateist protsenti viie aasta jooksul ja teiseks me kutsume üles ka kohustusliku äh, Äh, tarifitseerimissüsteemi loomiseks äh, toiduainete tööstuses. Need on kaks eesmärki ja ma tean, et Itaalia on selles valdkonnas võtnud vastu äärmiselt progressiivseid seadusi ja ma loodan, et te toetate meid. ja äh, kui me jätkame tööd jäätmete vähendamise nimel, siis kilekottide ettepanek on esimene samm selles hierarhias ähm, ja ennetustegevuses. ja ma lisaksin ka GMO-de kohta. me arvasime, et võib-olla seda teemat käsitleb teine minister, kui teie mainisite seda ja me väga loodame, et te peate kinni Junckeri poolt äh, välja öeldust, et ei ole lubatav, et kaks kolmandikku liikmesriikides, äh, liikmesriikide kodanikest on selle vastu, kuid see siiski surutakse läbi ja seetõttu ma pöördun teie poole teie toestuse saamiseks. ja tulles tagasi äh, jäätmete teema juurde, ma olen korduvalt äh, äh, teinud kampaaniat petitsioonikomisjonis äh, Itaalias, teil on küll suurepärane süsteem, aga samas on meil ka näiteid sellest, kuidas asi on väga halvasti korraldatud. ja ma loodan äh,, et te võtate ühendust ka komisjoni volinik Potočniga, et see probleem lahendataks, sest Itaalia on tõesti esirinnas jäätmekäitluses. aitäh! enne järgmist küsimust tahaksin paluda teid kõiki et me äh, korraldaksime leinaminuti Hollandi hukkunutele grazie per eh, questo gesto simbolico ma importante. aitäh selle sümboolse, ent väga olulise žesti eest. ja nüüd annaksin sõna EFTT esindajale. suur tänu.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 io però le chiedo se eh, non crede che la tutela di un ambiente così importante e già purtroppo fortemente compromesso come kas teile ei tundu, et keskkonnakaitse äh, on kahjustatud Aadria merepiirkonnas ja kas me saame endiselt rääkida jätkusuutlikust arengust, kui sellises tundlikus piirkonnas jätkatakse fossiilsete kütuste äh, väljapumpamist? kõigepealt äh, tänab proua Gardini sellest, et talle sõna anti ja ta, ja ta ütleb, tuleksin tagasi Liima konverentsi juurde, pärast Kopenhaageni konverentsi olen seda teemat väga tõsiselt jälginud, viimastel aastatel oleme me näinud, seda, et äh, asi nagu seisis, oli nagu seisev vesi ja siis viimasel momendil suudeti ka asja teatud lainetus tuua, kuid ikka ja jälle jõuti surnud punkti. nüüd me oleme öö, äh, Pariisi öö, äh, tippkonverentsi ootuses. jah, me teame, et maailmas, maailma laastas majanduskriis, kuid me peame tõepoolest öö, astuma järgmise sammu äh, selleks, et äh, mitte kellelgi ei õnnestuks konkurentsivõimet ja keskkonnakaitset vastandada. ma tahaksin, et te peatuksite sellel võimalustel pikemalt. Te rääkisite Milano konverentsist, kus kohtusid keskkonna- ja tööministrid. ma tahaksin teada, mida te soovite selleks, et majandus saavutaks täisringluse härra eh, Pots, palun. tänan, esimees. minister, mul on üks lihtne küsimus endokriinokanaalilised eh, häirivetegurid. Euroopa Komisjon ei ole andnud vastuse, mida parlament on oodanud ja ma tahaksin küsida, kas teie oma eesistumise ajal Äh, äh, äh, kes on jäänud üsna ebamääraseks nende sisesekretsiooni talitust häirivate tegurite suhtes, on midagi ka ette võtmas. aitäh, härra Puts! aitäh, härra Puts ja nüüd kolleeg Pletikan, kus te istutegi? palun. ah, kolleeg Piedikäine, nagu selgus. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda teid, härra minister sest eh, te tegite rohelise majanduse kohta väga põhjaliku ja asjakohase sõnavõttu, et see ei pea olema võitlus tööstuse ja keskkonna vahel, see ei pea olema isegi võitlus ka erinevate tööstusharude vahel. see on oluline, et loodaks töökohti, taas eh, sissetulekuid, konkurentsivõimet ja eh, heaolu meie eurooplaste jaoks teatud mõttes eh, see tähendab eh, võitlust ettevõtete vahel ühes tööstusharus ja meie ülesanne on kasvatada selle lõhe vähendamisele ja te osutasite selle väga selgelt. ja sellega seoses tahaksin ma tulla selle uue majandusmudeli juurde ning äh, ressursitõhususe ettepaneku juurde, mille kohta ka minu kolleegid esitasid küsimuse. võib-olla see ei tulnud tõlkes läbi või ma ei kuulanud piisavalt tähelepanu, kui ma tahaksin äh, pöörduda tagasi kolme küsimuse juurde. kõigepealt energiatõhusus. kas te olete poolt nelikümmend, nelikümmend siduvate piirmäärade poolt? ja milline saab olema nõukogu juhtroll nende kehtestamisel ja kuidas see äh, kajastub ka energiatõhususe direktiivis. teiseks. kas te suudate tegutseda selle nimel, et kehtestatakse Euroopa poolaastaks siduvad ähm, ressursitõhususe näitajad, sest me teame, et äh, äh, turustabiilsuse reservis on lõtk kolme aasta pikkune ja mõned kolleegid on samuti tahtnud küsinud, kas te töötate selle nimel, et see lõhe likvideerida, et me saaksime juba alustada sellega aastal kaks tuhat seitseteist. suur tänu! aitäh, kolleeg Pietikäinen ja nüüd palun kolleeg Faria Aldest. härra minister, nagu on öeldud juba kahe tuhande kolmekümnenda aasta Euroopa Liidu uue energiapaketi osas Euroopa Parlament, toetaksime meie neljakümneprotsendilist kärbet CO kahe heitkoguste puhul me tahame taastuvatele energiatele kolmkümmend protsenti seada ja energiatõhusust tõsta. mina olen raportöör äh, heitkoguste äh, vähendamise kava osas äh, merendustranspordi valdkonnas ja võttes arvesse teie sissejuhatust, kus te rääkisite jätkusuutlikust arengust ja mitte ära unustades neid äh, tugevaid poliitilisi signaale, mille Euroopa Parlament on välja saadanud, saatnud selle kohta, et komisjon ei ole olnud piisavalt ambitsioonikad, kas te võiksite kogu seda asja arvestades arv-, ähm, öelda, et äh, te kavatsete survestada nõukogu, äh, omaks võtma nõukogu, parlamendi seisukohti. suur tänu, kolleeg Taylor, palun. kolleeg Taylor Rohelistest, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra minister, selle sissejuhatuse eest. ma siin mõtisklesin kasvu üle ja ühte kasvu me ei taha. nimelt eh, Euroopa kodanike eh, surmade kasvu, mis on põhjustatud eh, saastatusest. kolmsada kakskümmend tuhat, šokeeriv number komisjoni aruande kohaselt hukkuvad Euroopa Liidus äh, õhusaastatuse tagajärjel. loodetavasti te olete minuga sama äh, röögatult äh, häiritud sellest äh, ja leiate, et see on vastuvõetamatu. mida Itaalia kavatseb teha selleks, et me suurendaksime oma ambitsioone heitkoguste ähm, piirmäärade osas? ja kas te kavatsete toetada kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks seatud siduvaid eesmärke, suur tänu! suur tänu kolleeg Taylorile, järgmisena Rahvaparteist sõna kolleeg Langi. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister suur tänu, et te isiklikult tulite meile tutvustama Itaalia eesistumisaja eesmärke. ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on keskkonnasõbraliku tarbimismudeli väljakujundamine ja meie poliitikad peaksid toetama ka töökohtade loomist, kui me seame eesmärgid keskkonnakaitsele. meie kliimapoliitikad ja selle, sealhulgas siis energiapoliitika kahjuks on äh, genereerinud investeeringuid, mis ei ole loonud äh, püsivaid töökohti. veelgi hullem, teinekord on see viinud ettevõtete sulgemiseni, eriti uutes liikmesriikides Ida-Euroopas. Need ettevõtted on äh, sellele poliitikale toodud ohvrid mis on jäänud äh, hüvitamata, kuivõrd äh, kvootide mm, väärtus on langenud. ilma ülemaailmse kokkuleppeta on olukord täna selline, et nendest ohvritest pole olnud mingisugust kasu, olukord ei ole paranenud. kas äh, on teil mingisugust äh, aimu selle kohta, kui palju on Euroopa võimsusest süsinikulekke pärast kaduma läinud mujale maailma piirkondadesse? ma olen väga mures ja nimelt, kui me oma poliitikaid ei muuda, siis nad ei ole enam jätkusuutlikud. ma arvan, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu mitte äh, emissioonidega kauplemise süsteemile, vaid peaksime rohkem rõhutama seda, et me peaksime oma ressursse säästlikumalt kasutama, me peaksime teisesed toormaterjalid ümber töötlema, leidma viisi, kuidas ka selles sektoris luua püsivaid uusi töökohti. ja järgmine küsimus, härra minister, kui lubate, ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht kildagaasi osas, kuidas äh, peaks Gildagaasi tutvustama selleks, et äh, me leiaksime sõltumatuse energeetika küsimustes. härra Kutel on järgmisena ja siis vastab härra minister. vabandust, äh, olin veel Rootsi kanalil ja ei kuulnud, äh, et te mulle sõna andsite. härra esimees, suur tänu, härra minister Teie sissejuhatus oli minu meelest äh, väga huvitav ja mul oli väga hea meel, et te rääkisite äh, heitkogustest äh, ja eriti just nimelt seda siis meresektoris. ma olen variraportöör parlamendis selles valdkonnas ja kavatsen täpselt vaadata, mida nõukogu võtab ette Liimast rääkides te ütlesite, et Itaalia eesistuja jaoks on oluline edusamme saavutada seal, aga ma tahaksin olla Ehm, ma tahaksin öelda ka Itaalias, vabandust, Rootsis oma kodanikele, et ehm, me teeme ehm, suuri jõupingutusi ühtselt kliimavastases võitluses ja et me kavatseme jõuliselt esineda järgmistel tippkohtumistel. ja minu küsimus on, kuidas te kavatsete garanteerida seda, et pandaks seal paika siduvad eesmärgid Mi, mis on teie sooviks, millised on teie prioriteedid? mille te kavatsete esitada Euroopana selleks, et see tippkohtumine oleks nii tulemuslik kui võimalik. suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes pidasid kinni ilusti kõneajast kõikidest fraktsioonidest. annan teile sõna, härra minister, seitsmeks-kaheksaks minutiks, palun sarebbero quattro ore, <laughs> però accetto la sfida delle, dei... no mul läheks vähemalt neli tundi nende küsimustele vastamiseks, aga ma püüan väljakutsega toime tulla. tahaksin alustuseks öelda seda, et mul on tõesti hea meel, hea meel tõdeda, et nende teemade vahel on tõeline konvergents, sest see on see eh, kultuuriline, mentaalne muudatus, mille me peame sisse juhatama, mis tähendab seda, et keskkonnakaitselised meetmed, ei ole enam mitte probleem, vaid lahendus väga paljude sektorite murede jaoks, see on erakordselt oluline mentaalne muudatus. see lubab mul luba, loota, et äh, me saame nõukogus ja ülemkogul nendes asjades ka kokkuleppele ja viime need ka praktikas ellu meil on küll mitmesugused kavatsused ja püüdlused, aga see kõik tuleb ka ellu viia. terve rida probleeme, mida täna siin käsitlesite, mida esitasite küsimuse, küsimuste kujul, puudutavad just seda mentaalset muudatust. ükskõik, kas me räägime siis eh, majanduse täisringlusest, suletud ringist, aga see tähendab ju ka seda, et me peame tervikut tervikuna kõike muutma, selleks, et see, need muudatused ka äh, aset leiaksid. see on meie põhieesmärk. jah, kõik ettevõtted, muidugi majandus tahab kasvada, ettevõtted tahavad kasumit saada, kuid kuid ettevõttel on endal kasuks, kui ta keskkonda aktsepteerib sest siis tal on võimalik palju enamat saavutada. selles mõttes selline suletud ringile üles ehitatud majandus tähendab ju seda, et toore tuleb taaskasutusse. et jäätmeid kasutatakse ära et tõesti eh, tekib selline situatsioon, kus eh, suletud tsüklis kasutatakse ära kõik eh, toodete tootmiseks vajalik ega ei toodeta mitte jäätmeid see tähendab juba seda, et ettevõtted peavad liikuma lineaarselt majandamiselt äh, suletud täieliku kasutusringiga majandusele. siia lisandub niisugune valdkond nagu ökodisain, ka see valdkond saab olema vaieldamatult tootmise ja majanduse osas. loomulikult tekivad täiesti uued elukutsed, mis pakuvad ka loomulikult täiendavalt uusi töökohti. sellega seoses on väga oluline eh, kliima ja keskkonna eh, osas eh, kokkuleppe sõlmime, lepingu sõlmime, mille poole me püüdleme ja siinkohal tuleb äh, just rõhuasetus teha äh, energiatõhususele. ka selles peitub võimalus luua uusi töökohti. meil on loomulikult Itaalias selles osas väga ambitsioonikad eesmärgid, mis puudutab taastuvenergiaallikate, energiakandjate kasutamist, aga mm, see, neid eesmärke püstitavad ka teised riigid ja tegemist on protsessiga, mida tuleb jätkuvalt edendada. me peame endale aru andma, et me peame selle lähenemisviisi omaks võtma, meil ei ole teist võimalust. mul on väga kahju, et ma kõikidele küsimustele väga põhjalikult ei vasta, mul ei ole selle mulle antud aja jooksul lihtsalt enamat võimalik, kuid kui me räägime saastekvootidega kauplemisest, ähm, heitmekogustega kauplemise süsteemist, siis selle süsteemi kallal on vaja töötada. mis puudutab rahvusvahelist tasandit, saastekvoote, siis tuleb hinnata seda kõike keskkonnakaitseliste meetmete foonil me pöörame tähelepanu rikend-, äh, kitsendustele, aga me ei taha kedagi eemale peletada, ära hirmutada. ja me ei taha ka seni tegutsenud institutsioone karistada. see puudutab nii äh, heitkogustega kauplemise süsteeme kui ka energiatõhusust, sest ma leian, et igal juhul tuleb lähikuudel äh, leida mõistlik tasakaal ja läbirääkimised peavad olema väga täpselt. Euroopas on tõesti riike, kes on, püstitavad endale auahnemaid eesmärke kui teised. no see on väga sageli Euroopa Liidus nii, kuid me peame siin leidma üksmeele ja kesktee ja äh, Itaalia ütleb alati, et parim on äh, hea vastaspool. ma arvan, et meil ei ole mingit alust rahulduda keskpärasusega. meil on kõik võimalused saavutada parimat, kuid äh, ikkagi võib juhtuda, et nõukogus valitseb selline tubli hea lähenemine, aga see ei ole kokkuvõttes tervikuna parim võimalik lähenemine Äh, me peame nende küsimustega tõsiselt tegelema ja lõpule jõudma veel enne Liima konverentsi. ja ma kujutan ette, et lähiaegade kohtumistel me töötame selles suunas. kilekoti teema on teema, mis mulle on väga südamelähedane kilekoti teemat tahan tõepoolest edendada, sest tegemist on tõsise keskkonnaprobleemiga. see on keskkonnaprobleem, kilekotid reostavad maailma merd ja kui me räägime kilekottidest, siis me võtame seda teemat eeskätt kui teravat keskkonnavaldkonna probleemi, mis tegelikult peab korda minema kõikidele riikidele. ja ma tean, et väga paljud nõukogus ei soovi siduvate eesmärkide püstitamist, kuid mul oleks, meelest oleks siiski väga hea, kui me jõuaksime otsuseni, et iga riik püstitab endale eesmärgi, et kilekottide kasutust vähendatakse. või et liikmesriigid nagu Itaalia või Iirimaa keelustavad kilekotid üldse. mis puudutab jäätmekäitlust, siis sellest ma juba rääkisin. me püüame anda endast siinkohal parima ja me sooviksime juba detsembris eh, teatada oma saavutatud edusammudest. siis küsiti mu käest, mis on minu kui eh, Itaalia eesistujariigi kolm eh, põhieesmärki, kõigepealt oktoobris kokkuleppe saavutamine kliima- ja energiapaketi osas kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, ma tahan, et see oleks hästi ambitsioonikas kokkulepe, siis ma juba alguses ütlesin, et pean oluliseks see, kui kõik Euroopas jõuaksid arusaamisele, et keskkonnakaitse tähendab tegelikult kõikide tegevusvaldkondade lahutamatut koostisosa no ja siis see kolmas valdkond, ehk siis need geneetiliselt muundatud organismid, kilekotid ja ja iluk. ma arvan, et need on valdkonnad, et milles on võimalik saavutada tuntavat edu Te teate, et komisjon jõudis kaheteistkümnendal juunil kokkuleppele GMO-de teemal mm, ja järeldas, et aasta lõpuks on võimalik ka vastava kokkuleppe vastu võtta. kui me räägime endokrinoloogilise toimega ainetest, see on eh, tsentraalse tähtsusega, see on tähtis meile kõigile ja meie tervishoiuministri jaoks on see samuti väga oluline, ta pärast esineb teie ees. kui me räägime ressursi, ressursside tõhusast kasutamisest, me rääkisime eesmärkidest detailsemalt juba Milano konverentsil ma leian, et meil on vaja poliitilist eesmärki, meil on vaja selles valdkonnas sidusat poliitikat eh, ja selles osas tõepoolest ka kokku leppida. jah, siin puudub küll kõigil liikmesriikidel veel üksmeel, kuid asi on selles, et lähikuudel on võimalik siin edasiminekut saavutada ma loodan, et see juhtub juba oktoobris. võib-olla ma nüüd kõikidele küsimustele ei vastanud, kui ma pean teile ütlema, et siin on oluliselt keeruline küsimustele vastata kui riigieksamil. härra esimees, jaa, siin tulevad küsimused ähm, ükskõik mis valdkonnast ja muidugi pole lihtne nii kiiresti nendele vastata, ütleb härra Lavia jätkame järgmist küsimuste vooru, kolleeg Tilaia, palun. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu, härra minister, ma teen lühidalt, sellepärast et küsimus, mis ma tahtsin küsida, küsiti juba ära Äh, selle küsis ära üks minu kolleeg ähm, ja ma tahaksin eriti keskenduda sellele tsirkulaarsele majandusele ja jätkusuutlikule arengule ja toiduainete raiskamisele. Te ütlesite, et te olete sellele asjale pühendunud, kas te võiksite täpsemalt arendada seda mõtet edasi, mida te kavatsete konkreetselt teha? eriti mis puudutab äh, siis ähm, toodete riknemist äh, ja et kuidas raiskamisele visuaalselt eh, nii-öelda ebastandardsete puu- ja juurviljade puhul vähendada eh, on selge, et talunikud praegu on äh, silmitsi sellega, et kõik nende toodang ei lähe turul kaubaks, et kas ei võiks seda kuidagi siis äh, heategevuslikel eesmärkidel laiali jaotada. ja nüüd hindade kujunema, mida te kavatsete selles osas ette võtta, eriti arvestades seda, äh, eriti puu- ja juurvilja sisseveo puhul äh, Äh, mida teha selle toodanguga, mis neil jääb praegu müümata? kolleeg äh, äh, Laen, palun. minister, te olite ka Euroopa ressursitõhususe platvormi liige ja me töötasime väga hästi koos, tõdesime, et me kasutame ja raiskame väga palju materjali ja tooret. ma tahaksin teid julgustada, ma Te nimetasite küll juba püsitud eesmärke, kuid ma leian, kas olgu tegemist kliima äh, kaitse või ressursitõhususega, igal juhul on vaja püstitada eesmärgid ja ajakava nende poole liikumiseks. kas teil on selle kohta midagi öelda? teine küsimus see puudutab äh, rohelist kliimafondi. rohel, selles pole peaaegu üldse mingit raha, kuidas te kavatsete midagi ette võtta selleks, et Euroopa Liidu liikmesriigid sinna ka nagu vähe äh, raha kannaksid? lubati ju Berliini kohtumisel seitsekümmend viis miljonit, kus see raha on? aitäh! kolleeg Jäätermäge vist ei ole kohal, aga siis on sõnajärjekord äh, Roheliste fraktsiooni käes, palun. gospodine predsjedniče, äh, jedno pitanje uvaženom gospodinu ministru. Äh, konvencijom o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka mul on teile üks küsimus. see, mis puudutab piiriüleseid reostusi Äh, nagu tegemist on õhuga, siis seda ju reostatakse piiriüleselt ja seal on negatiivne mõju keskkonnale. juba mõningate aastate vältel on Horvaatia kodanikel tegemist selle probleemiga, et Bosnias ja Hertsegoviinas asub ähm, toornafta ümbertöötlemise tehas, mis reostab nende õhku. Äh, see tehas kuulub äh, venelastest omanikele ja kogu aeg lubatakse, seadistatakse ümber, aga mitte midagi ei ole tehtud. lisaks sellele on Bosnias ja Hertsegoviinas äh, mitmeid äh, äh söel töötavaid soojuselektrijaama jaamu ja mitte keegi ei taha kuulata Äh, seda, kui Horvaatial on sellega probleem. Bosnia-Hertsegoviina ei ole vastavat ostukonventsiooni ratifitseerinud ja nüüd ma tahaksin teada, kas nõukogu ja teie kui hetkel eesistujariigi esindaja olete äh, võimelised aitama Euroopa Liidu liikmesriiki Horvaatiat, kui tal on niisugune mure Euroopa Liitu mitte kuuluva Bosnia-Hertsegoviinaga. kolleeg Balutši, palun teda ei ole kohal, siis kolleeg Caputo, palun. kõneleja mikrofon, palun. aitäh, lugupeetud härra minister. teen lühidalt. mul on konkreetne küsimus mina olen ka, pärit kampaaniast, seal, kus sageli ka lausa maa põleb jalge all jah. niisiis, meil on äh, üle kahesaja kaheksakümne äh, illegaalse prügi mahapaneku koha ja ma tahaksin küsida, millist algatust sooviks Itaalia kui eesistujariik äh, käivitada selleks, et püüda muuta meie maapind taas elamiskõlblikuks. minu arvates see probleem on juba muutunud piiriüleseks. aitäh! teised kolleegid, kes sõna palusid, neid ei ole kohal ja nüüd ma tahaksin paluda härra ministrit, et ta hakkaks esitatud küsimustele vastama. suur aitäh, ütleb härra Galeti ressursside tõhus kasutamine, toiduainete raiskamine ja nii edasi, need on väga tihedalt omavahel seotud. ma olin tõepoolest üllatunud, kui ma kuulsin sellest uuringust, mis Itaalias läbi viidi ja selgus, et kaks kolmandikku Itaalia kodanikest ei suuda ühitada ressursitõhusust ja keskkonna reostust omavahel kui omavahel seotud probleemi. ja mulle tundub, et ka siinkohal on meil tegemist väljakutsega, me peame tõepoolest inimestele selgeks tegema, et ei ole võimalik lihtsalt toiduaineid välja visata, sest sellega viskame välja puhast õhku, reostame keskkonda ma võin teile kui keskkonnakomisjoni liikmetele kinnitada, et kahekümne neljandal novembril korraldame me spetsiifilise eh, jäätmekäitluse ja loodusreostusega seotud konverentsi. ma võin teile kinnitada, et üks nendest meetmetest, mida me peame rakendama, seisneb selles, et me äh, arendame välja selgelt väljendatud keskkonnakaitselise mentaliteedi ja siinkohal on meil vaja loomulikult ka majandusringkondade toetust. meil on tarvis, et meil kasvaks põlvkond põlvkonna järel see in, üles äh, inimesed, kes on tõesti tundlikud keskkonnakaitseliste küsimuste suhtes. kui me sellega toime tuleme, siis me suudame seda probleemi ka äh, lahendada. sel juhul saame me sellel sarvist kinni võtta ja olukord paraneb. vastasel juhul ei tule sellest midagi välja. mis puudutab rohelist fondi, siis me töötame väga tihedalt koos arenguriikidega nii bilateraalsetel kui mitmepoolsete lepingute raames me jätkame seda tööd nii, nagu me oleme seda teinud seni. mis puudutab geneeliselt muudatud organisme, siis ma tulen selle juurde tagasi, võib-olla ma eelnevalt ei vastanud piisavalt täpselt lähitulevikus, lähipäevadel hakkame, alustame me koostööd parlamendiga selleks, et siinkohal välja töötada eh, konsolideeritud seisukoht. ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub suurepärast teha, suurepärast koostööd kolleeg Riisiga, kes on nüüd pärast proua Lepagi selle küsimuse raportöör. kui me räägime kampaaniast, siis ma võin teile kinnitada, et ma olen selle probleemiga väga hästi kursis ja tuleval nädalal sõidan isiklikult ka kohale. nagu ma juba alguses ütlesin, et ma siin ei tahaks peatuda pikemalt eh, konkreetse siseriigi, siseriiklikul temaatikal, ma tahaksin teid kõiki tänada teie valmisoleku eest mind kuulata, ma olen täiesti veendunud, et alles jäänud eesistumise aja jooksul õnnestub meil teha suurepärast koostööd, aga ka pärast seda eh, ja ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub tegutseda meie laste ja lastelaste nimel. suur aitäh, härra minister, ütleb härra Lavia, et te tulite ja vastasite kõikidele nendele küsimustele, millega me teid pommitasime. ma teeksin nüüd viieminutilise vaheaja selleks, et saada teid, saata teid härra Galleti koduteele ja et me võiksime seejärel jätkata tervishoiuministriga, aitäh! cari colleghi. Kallid kolleegid. kallid kolleegid, kas te saaksite nüüd tõlkemisega alustada? ja kui me saame, siis alustame teise kuulamisega alustagem. mul on hea meel, et meie arvamuste vahetusele on tulnud Itaalia tervishoiuminister Beatrice Lorenzini. mul on väga hea meel teile tere tulemast öelda pärast esimest arvamuste vahetust, mis meil oli minister Galletiga Mm, on meil endiselt veel äh, arvukalt küsimusi ja nüüd me kavatseme pommitada nendega sind Äh, sul on kõigepealt aega sissejuhatuseks, et rääkida Itaalia eesistumise prioriteetidest, siis me teemegi esimese küsimuste ringi, küsimuste ringi alustavad äh, erinevate äh, fraktsioonide koordinaatorid ja siis sa saad vahepeal vastata, siis tuleb järgmine küsimuste ring ja nüüd ma tahaksin anda sulle, Beatrice, kohe sõna, et sa saaksid tutvustada Itaalia prioriteete. härra esimees, lugupeetud Envi saadikud. mul on väga hea meel, et ma võin eesistujariigi esindajana esin-, es-, esineda täna teie ees ja tutvustada meie eesistumisprogrammi Äh, mida me püüame efektiivselt kasutada selleks, et nelja kuu jooksul äh, luua alus järgmiseks viieks aastaks. kavatsema seda startida koos Läti ja Luksemburgiga kui troika, et teha ühist koostööd kaheksateistkümne kuu vältel. töötasime nende riikide esindajatega välja ühisprogrammi äh, selleks, et tagada Euroopa Liidu poliitika järjepidevus meie eesistumise eesmärk seisneb selles, et me annaksime oma panuse Euroopa Liidust uue nägemuse kujundamiseks ja koda, Euroopa kodanikene viimiseks. niisuguse Euroopa Liidu, mis on Euroopa kodanikele väga lähedane. me püüame käsitleda kõiki põhimajand-, tervishoiu põhisektoreid me, meid huvitavad teraapia, inimeste tervishoid, aga ka loomade tervishoid. Eh, kõigepealt peatuksin eh, ka ravimitel ja diagnostikal. me sooviksime mõlemas valdkonnas edendada korrekt-, konstruktiivset dialoogi ja jätkata seda ka parlamendiga, selleks et saavutada kompromissid meie eesmärk seisneb selles, et töötada välja veelgi tõhusam süsteem kui senine, seni, mis võimaldaks meil parandada olukorda inim- ja loomatervise valdkonnas. kaheksandal, üheteistkümnendal ja üheksateistkümnendal detsembril toimub Roomas meditsiinitoodete ja ravimite alane konverents. meie jaoks on eriti oluline viia lõpule kahe, töö kahe määruse projekti kallal. esimene puudutab toiduainete ametlikke kontrolle ja vastavate standardite olemasolu kontrollide läbiviimiseks isegi niisuguste kontrolli läbiviimiseks, mis puudutab tooteid, mis on võib-olla tinglikult seotud toiduainete kui sellistega. Itaalia eesistujana eh, hindab kõrgelt eh, seda panust, eh, mis tegi viimase ametiaja Envi komisjon nende küsimuste lahendamisse. minu meelest on väga oluline, et lähitulevikus Euroopa Parlament jõuaks nende dokumentidel ka teise lugemiseni ja seda võimalikult kiiresti sõltumata sellest, mis oli kirjas Euroopa Liidu resolutsioonis toiduainete kriisi kohta ja toiduainete kontrollimise kohta, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist, on nüüd tarvis nende dokumentidega edasi minna selleks, et kutsuda kokku eh, toiduainete vald-, toiduainete tootmise valdkonnas te tehtavate pettuste eh, eh, vastu võitlemise konverents meil on vaja välja töötada pettusevastase võitluse strateegia ja esitada see nõukogule. samuti on väga oluline edusammude tegemine toiduainete valdkonnas. on kindlasti, vajavad kindlasti vastuvõtmist täiendavad äh, äh, loamenetlused ja loa andmise korra uuendatud sätted kõik eh, toiduaineid puudutav valdkond on väga oluline selleks, et tagada eh, nende kõrge kvaliteet ja eh, Euroopa kodanike toiduohutus. me leiame, et on positiivne, et niisugused loa andmismenetluste kaudu on võimalik äh, Eh, vabastada liikmesriigid sellest eh, temaatikast ja et see ülesande anti üle otse EFSA-le. jah, liikmesriikide vahel valitsevad ju seni veel paljud erinevused, mistõttu keskse ameti tegevus selles valdkonnas on väga oluline. tahaksin veel rõhutada, et tervishoiustrateegia väljatöötamisel on eh, väga tähtsad vaktsineerimisvahendid ja need on vaja, uusi vaktsiine on vaja välja töötada ja me peame äh, ühiselt äh, äh, siinkohal edasi liikuma, nõukogu kavatseb esitada ka omapoolse dokumenti, mis puudutab inimeste immuunsüsteemi toetamist ja erinevaid kaitsepookimisi. septembris tahaksime me teha omapoolse ettepaneku, mis käsitleb nakkushaiguste ennetamist ja teraapiat. oluline on ka oluline, olulised on ka patsientide seisukohalt olulised teraap-, teraapiaga seonduvad uuendused meil on tarvis äh, kasutada tõepoolest konkreetsele patsiendile mõeldud äh, ravimeid ja saavutada seda, et äh, me suudaksime tegusalt võidelda muuhulgas näiteks kroonilise hepatiidi vastu. me kahekümnendal juunil juba nõukogus arutasime seda küsimust ja see teema tõusetub ka septembrikuisel kohtumisel ja ma olen täiesti veendunud, et see annab meile alust eh, lõppjärelduste tegemiseks. Eh, tervishoiu öö, eh, küsimused peaksid olema senisest enam kajastatud ka Euroopa poolaastas eh, ja Itaalia kui eesistujariik on teies osas teinud juba olulisi jõupingutusi selleks, et omapoolsete soovituste kaudu oleks võimalik tagada Euroopa majanduse ja kasvupakti rakendamine ja eh, rõhutada, et majanduse ja inimeste tervise vahel on tegelikult väga tihe seos on ju oluline, et äh, tervishoid äh, ei oleks mitte ainult säärane valdkond, millega äh, tuleb kõigile meelde, et tuleb teha sellega seoses mingisuguseid suuri kulutusi, vaid mõista, et tervishoid on, Euroopa kodanike tervishoid on keskne teema, millest ei saa mööda vaadata või mida ei saa kõrvale lükata. sest meil on tarvis äh, Eh, saavutada see, et tervishoid oleks tõhus ja ühtlustada tervishoiuteenuste osutamise taset kõikides liikmesriikides. Eh, rahvatervise seisukohalt on väga oluline võidelda eh, vähihaiguste tekitajate vastu ja nende materjalide vastu nagu kantserogeensed ained, mis vähktõppe haigestumist põhjustavad. oluline on ka palliatiivne ja öö, öö, mm, Äh, teraapia, meil on vaja äh, leida need teraapiad, mis oleks oluliselt humaansemad kui seni rakendatavad teraapiad. Äh, sa puudut-, edasiminekut vajavad ka diabeedi ennetamise ja teiste massiliselt levima hakanud haiguste ennetamisele suunatud meetmed ministrite tasandil toimub vastavasisuline konverents teisel ja kolmandal oktoobril Roomas. see on pühendatud eeskätt naiste eh, tervisele. tuleb hoolitseda selle eest, et teha senisest enam eh, elanikkonna eh, tervisliku seisu parandamisele, tuleb rakendada ennetusmeetmeid tuleb rakendada kõiki meetmeid selleks, et tagada fertiilses eas inimeste suutlikkus sünnitada. see on naistele ju väga suur probleem ja tekitab ka ühiskonnas tervikuna väga suuri probleeme, et oluline on, et selles valdkonnas toimus riikidevaheline adekvaatne teabevahetus ja me saaksime välja tuua need teemad, mis tõepoolest on olulised. kui me räägime üldisest rahvatervishoiu olukorrast, siis on oluline, et me ennetavate meetmetena hakataksime äh, õige aeg, äh, õige aeg, õige adekvaatse toitumise ja ka äh, liikuvusest tulenevaid tulemeid, mis ei halvendaks elanikkonna tervishoidlikku seisundit Äh, loomulikult on äh, päevakava tõusnud ka digitaalse tervishoiu teema, sel teemal korraldame me ka Rooma konverentsi. ma leian, et äh, selles osas on võimalik välja töötada nii mõnigi adekvaatne strateegia, mis saab olema tulemuslik. see puudutab ka nõndanimetatud elektroonilist meditsiini kui rääkida tervishoiust Vahemere piirkonnas, siis siin edasiliikumine on oluline meile kõikides, me peame tegutsema sidusalt ja et selles piirkonnas oleks inimestel tõesti hea elada. vastava konverentsi eh, korraldame samuti Itaalia eesistumise ajal. meil on tarvis arendada koostööprojekte, meil, meil on vaja tugevdada tervishoiu olukorda kogu Vahemere piirkonnas see on oluline kogu piirkonna majandusliku arengu, stabiilsuse ja mm, rahu seisukohalt. kolmandal novembril võtame vastu, äh, viime läbi konverentsi, mis on pühitatud tervishoiu äh, ka rakendatavate erinevatele äh, teraapiate kasutamisele ja nende eh, kuluefektiivsusele meil on tarvis eh, tervishoiu ja tõhususest rääkida eh, paralleelselt majanduse ja ressursi kasutamise tõhususe, tõhususega. meie jaoks on ka väga oluline teema demens me viime Demensi teemal äh, läbi ka Itaalias konverentsi, see on tõesti väga terav teema, sest äh, tegemist on vanadusnõtrusega, mis kujutab endast väga tõsist puuet. meil on vaja rääkida strateegiatest, mida kasutatakse äh, vanadusnõtruse vastu võitlemisel ja selle tagajärgede leevendamisel mitte ainult Itaalias, vaid kogu Euroopas meil on vaja tõepoolest edendada öö, äh, inimeste tervislikku seisundit ja äh, seenioride olukorda. loomulikult on päevakorral ka veel HIV äh, ja AIDSiga seonduvad küsimused. sellel rahvusvahelisel AIDSi päeval, AIDSi haigete päeval korraldame samuti Itaalias konverentsi. me oleme jõudnud selleni, et aitsehaigete eluiga on võrreldav juba ka mittehaigestunute elueaga ja nüüd on tarvis rakendada uusi strateegiaid ja meetmeid selleks, et täiendavat aitsehaigestumist vältida. meil on oluline siinkohal ühe, ühendada erinevate organisatsioonide ja vabaühenduste jõud selleks, et anda omapoolne panus selle eh, ohtliku haiguse leviku tõkestamisele. kui me räägime tervishoiuga seonduvatest elukutsetest, siis on vaja keskenduda sellele, et meil oleks platvorm, eh, millelt edasi liikuda, sellele saab ole-, selle väljatöötamisele saab olema pühendatud Veneetsias toimuv konverents tuleb arvestada sellega, et meil on äh, maailmas äh, väga palju inimesi, äh, kellel on, kellel on psüühikahäired, psüühikahäirete hulk elani, Euroopa Liidu elanike hulgas kasvab ja kahjuks on tegemist ka sellega, et need häired hakkavad üha enam levima ka laste ja kasvava põlvkonna hulgas. Äh, järgmine probleem ja sellele pühendatud konverents on pühendatud äh, ravimite resistentsusele. see on taaskord niisugune valdkond, kus kokku saavad erinevad valdkonnad ja kus aitavad vaid ühised jõupingutused. loomulikult tuleb tegutseda rahvusvahelisel tasandil ja jälgida rahvusvahelisi arenguid muuhulgas seda, mis toimub Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna organisatsioonides. meie jaoks on väga oluline, et parlament kui kaasseadusandja eh, täidaks nende oluliste, eh, olulise tähtsusega otsuste langetamisel olulist rolli ja mul on väga hea meel, et eh, uuenenud parlament Eh, kes alles alustab oma ametiaega, eh, on igati valmis tervishoiu valdkonnas tegema koostööd nõukoguga. on oluline, et meie koostöö eh, nii parlamendi kui komisjoniga kuuluks edukaks selleks, et me suudaksime teha ära, täita kõik need ülesanded, mis on meie kõigi huvides. aitäh, proua Lorentsin! nüüd alustavad koordinaatorid. rahvapartei nimel kolleeg Peeterle. gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica. suur tänu, esimees, proua minister, kallid kolleegid. õnnitlused Te olete kümne minuti jooksul väga palju saavutanud ja on tore, et me kohtume teiega turismiministri äh, ametis juba teist korda ja mul on hea meel, et Itaalia eesistuja edendab äh, ennetustegevust, äh, tervist ja tervislikke eluviise. ma loodan, et eesistuja kolmik tagab ka kontseptuaalse järjepidevuse igas tervishoiuministeeriumis peaks olema tervislik eluviise propageeriv talitus, sest Euroopas on terviseprobleem murettekitav, diabeet, vähihaigustesse haigestumine suureneb, mis tähendab seda, et tuleb tugevdada ka ennetustegevust ja ravi ja kui me räägime erinevast resolutsioonidest, siis me ikka räägime ka nendest aspektidest, kus haigestumiste arv üha suureneb. minu küsimus on, mis teie arvates on vaja teha, ühendada ühenduse ja valitsustevaheline meetod, saavutamaks tõhusaid tulemusi selles valdkonnas, et ka Euroopa kodanikud tunnetaksid selle mõju. mida tuleb teha selleks, et saavutada lisandväärtus ka ühenduse tasemel? sageli me kuuleme, et tervishoiuküsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse ja mitte midagi ei toimu. ma olen kindel, et ka äh, aluslepingute muutmiseta suudame rohkem ära teha tervise nimel. meil on vaja äh, promootoreid, kes äh, ka komisjoni tasemel võtab sõna ennetustegevuse vajaduses teemal. kas teie toetaksite ettepanekut suurendada äh, äh, assigneeringuid äh, ennetustegevusele kolmelt viiele. Te ütle-, kolleeg äh, Galete ütles, et äh, tervishoiuprobleemid peaksid olema kaasatud ka ähm, keskkonnaprobleemid peaksid olema kaasatud Euroopa poolastest, kuid ma leian, et ka tervishoiuprobleemid peaksid olema sama tähtsalt kaasatud. ja milline on teie sõnum voli Junckerile? ja nüüd sotsialistide asemel härra Groote. suur tänu, härra minister, et teil seisab ees äh, suur tööpõld, arvestades kõiki neid välja kuulutatud konverentsid ja nii dementsus kui ka degeneratiivsed haigused on nende konverentside teemaks. minu küsimus on, äh, kas on ka mingi strateegia äh, seoses nende haigustega, sest need haigused üha sagenevad, kuna ühiskond vananeb. Te rääkisite küll nende konverentsidest, kuid kuidas see sobitub meie üldise strateegiasse? meditsiiniseadmed, milline äh, saab olema nõukogu ühisseisukoht, millal nõukogu selle saavutab, millal saab parlament alustada teise lugemisega meditsiiniseadmete teemal. Äh, järgmisena resistentsus antimikroobikummidele. Äh, uued nakkusjuhtumid pidevalt suurenevad, massiliselt levivad Euroopa Liidus, mida teie kavatsete järelejäänud nelja ja poole kuu jooksul teha? millised on teie kavad? ja äh, nüüd äh, kaubanduskokkulepe USA-ga, kliinilised uuringud ja standardid seoses lubade andmisega. kas neid tingimusi lahjendatakse, kas meil, teil on kas see strateegia, kuidas meie terviseministrid seda teemat käsitlevad, eh, sest me räägime ka ähm, ravimitest seoses eh, TTIP lepinguga. kas me suudame eh, nendel konverentsidel ka hoida taset, on oluline, et meie standarde ei vähendata. Euroopa Liidus on suurepärased normid kehtestatud ja mainimatagi on selge, et oleks hea, äh, kui ka teised jõuaksid samale tasemele. nii et meie norme ei alandatakse ja kas Itaalia eesistumise ajal arutatakse ka neid küsimusi? proua Görling, ETSR-i nimel. tänan, esimees, minu Äh, küsimus tuleneb teatud määral härra Peterle küsimusest. ta rääkis sellest, et on suurenenud probleemid seoses vähihaigustega ja nii edasi. teatud mõttes äh, tahaksime rääkida, kuidas ennetada neid ja üldiselt keskenduda äh, äh, tervishoiualastele väidetele. me oleme ka eelmise parlamendi koosseisus sel teemal palju sõna võtnud kas süsteem on õige, kas meil on õiged hindamismeetodid, kas äh, hindamise ja tarbija äh, õiguste vahel on õige tasakaal. üldine seisukoht oli, et ilmselt see tasakaal pole õige ja ma tean, et see tekitab suurt muret ja paljud Itaalia kolleegid, kellega ma olen seda teema arutanud, on seda väitnud. ma tahtsin teilt küsida, me teame, et teoreetiliselt ja komisjon muidugi, uus komisjoni koosseis peab selle üle kinnitama, nähakse ette äh, tervishoiualaste äh, väidete äh, määruse läbivaatamine aastal kaks tuhat viisteist. kas teil eesistujana on ka kava teha ettevalmistavat tööd või mingi konverents läbi viia? enne selle määruse üle, äh, ülevaatamist, sest see teema pakuks suurt huvi meie tarbijatele. suur tänu, kolleeg Riis suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua minister, ka teile selle väga täpse ülevaate eest. ma tuleksin tagasi ühe või kahe küsimuse juurde, mille ma esitasin härra Galletile, ta vastas äh, väga häguselt esimesele ja unustas teise ära, kõigepealt GMO-de küsimus tuleme asja juurde kunagi hiljem tagasi, aga tema rõhutas äh, ka äh, toiduainete raiskamist, äh, see oli minu äh, valimiskampaania ajal väga oluline teema, miljonid tonnid raisatakse lihtsalt toiduaineid Euroopa Liidus, visates nad ära, kas on kavas tulemas seadusandluse muudatus selleks, et liikmesriikide tasandil kuidagi tehtaks midagi ära selles küsimuses, millised oleksid võimalused kodanike ootustele vastata? ja kodanik tõesti peab seda väga-väga oluliseks teemaks Äh, ühest asjast juba räägiti, aga ma tahtsin natukene sellele veel rõhku asetada, nimelt äh, väga oluline punkt, äh, millele te viitasite, mis on teie tegevuskava sees, dements, dementsushaigused, Alžeimer eriti. Prantsusmaa eesistumise ajal kaks tuhat kaheksa sellest väga palju räägiti, see oli üks nende prioriteetidest. Ähm, me oleme väga-väga palju teinud ära kuidas lähevad dialoogid praegu, eriti assotsiatsioonidega, neid äh, assotsiatsioone tuleb äh, tänada, nad on meiega olnud pidevas ühenduses, nende ootused on suured, härra Kroote ütles, et me peame minema nüüd ära äh, arutelude, tähendab eemalduma sellest nii-öelda pidevast arutelufaasist, me peame tõelise dialoogi käivitama, see on ka meie huvides juba on kaks kakskümmend kaks kell, äh, tahtsin äh, rääkida ka rasvtõest, tõbedest äh, teie tegevuskavas seda ei ole, see toob aga kaasa terve rida patoloogilisi haiguseid ja see koormab kõikide liikmesriikide eelarvet. toitumispoliitika on teie tegevuskavas sees, kuidas te kavatsete äh, Äh, selle probleemiga maadelda äh, see probleem ei ole ainult kosmeetiline, see puudutab rohkem eurooplasi ja just nimelt noori inimesi, aitäh! Adesso... suur tänu, kolleeg Riis ja kolleeg Forenza QF fraktsiooni nimel, palun! suur tänu, tere pärastlõunat, härra minister! mul on äh, paar küsimust äh, teile samuti. kõigepealt ähm, teema, mis on juba tõstatatud varasemates märkustes, nimelt äh, läbirääkimised vabakonduslepingu TTIP-i osas. meie fraktsioon on juba selgeks teinud, et me oleme sellele vabakondaduslepingule vastu ja et meil on läbirääkimistega seoses terve rida kõhkluseid eriti äh, arvame me, et Itaalia valitsus peaksid oma positsiooni avalikustama äh, loomatervishoiuga seonduvate riskide osas konkreetsemalt. Itaalia liikmena Äh, riigisekretär Gotsi äh, väitis, et äh, vabakondadusleping on Itaalia jaoks suur võimalus, aga näiteks GMO-dega kaasnevad riskid, loomatervishoiule kaasnevad riskid on vägagi päevakajalised selle vabakondaduslepinguga seoses, nii et mis on teie seisukoht ministrina ja, ja eesistuja esindajana? nüüd naiste tervishoid. Nai- ning selle öö, maksumus meie haigekassadele. tundub, et see on teie programmidest öö, väljas. üle terve Euroopa, sealhulgas ka Itaalias, on üks õigus ja, sattunud surve alla, nimelt õigus turvalisele abordile. Itaalia haiglaste, haiglates on meil töötajaid, kes veendumuste põhisel keelduvad abordi sooritamast ja see tegelikult piirab naiste võimalusi turvalisele abordile Itaalia eesistuja esindajana, kas te kavatsete midagi ka selles osas ette võtta? ja järgmine, viimane küsimus, vabandust. Teie liikumisruum tööohutuse tagamisel teinekord õigus tervisele ja õigus tööle on teineteisele vastu minevad põhimõtet ja kas kavatseb Itaalia eesistujana midagi ka selles osas ette võtta? ja kas on võimalik neid kahte õigust omavahel teie meelest lepitada, eriti kui me näeme, et tervishoiu eelarveid ainult kärbitakse selleks, et aluslepingutest kinni pidada. kolleeg Auken, palun. suur tänu, härra esimees. tere tulemast meie komisjoni, proua minister. ootame jõulist ja veendunud eesistumisperioodi, istun siin saali keskosas ja äh, ootame, et äh, te oleksite keskendunud tervishoiule ja puhtale mürkidest vabale keskkonnale. ma esitaksin teile sama küsimuse, mis esitas härra Kroote, nimelt äh, meditsiinilised seadmed. me loodame aktiivset tegutsemist teie poolt ja tooksin siin välja kaks asja ma ei hakka selle järelevalve küsimusega tegelema. Äh, selle katab turule toomise eelne kinnitussüsteem, aga kas te kavatsete tagada selle, et äh, kliiniliste uuringute tulemused avalikustatakse niimoodi nagu kliiniliste katsete puhul ravimite puhul? kui me saaksime siin tagada läbipaistvuse ja kui me saame tagada selle, et ei ole võimalik meid kuidagi petta, siis on kõikide jaoks äh, see valdkond äh, ohutum ja turvalisem. ja ma seostan selle natukene vabakaubanduslepingu ala, alaste läbirääkimistega. me teame, et kliiniliste katsete äh, seadusandlus oli üks nendest valdkondadest, kus farmaatsiatööstus USA-s oli äh, väga äh, huvitatud asjast, nad tahavad, et läbipaistvus kaoks, mis on tagatud Euroopas nendes küsimustes. ja nüüd veel üks küsimus, mis puudutab kliinilisi katseid. Äh, vabandab kõneleja, ütleb äh, meditsiiniseadmeid. Need seadmed, nagu te teate, on kontaktis inimkehaga ja see tähendab seda, et neis ei tohiks olla ühtegi mürgilist ainet kui ei ole võimalik neid millegagi asendada ainult siis. eriti kantserogeensed ained on meil siin äh, sihikul, mutageensed äh, ained või äh, inimeste reproduktiivtervist kahjustavad ained. me peaksime rohkem keskenduma sellele, kui seni me teame, kui ohu, ohtlikud sellised ained on inimtervisele ja seega meie küsimus teile oleks, kas te võiksite tagada selle, et äh, kantserogeensed äh, mürgised äh, ained, mutageensed ained kaovad meie seadmetest, et mitte ainult ei uuritaks neid, vaid et neid tulevikus ka val-, välditakse meditsiiniseadmete puhul. suur tänu, kolleeg Auken ja EFTD fraktsiooni nimel kolleeg Pedicini. suur tänu, härra esimees, proua minister nii nagu minister Galetilt, küsiksin ka teie käest äh, ühe küsimuse, mis ei olegi nii palju minu küsimus, vaid äh, minu poolt esindatud kodanike äh, küsimus. tegemist on otsese demokraatia eksperimendiga. võib tunduda, et see küsimus piirab, puudutab ainult minu piirkonda, aga see ei ole tegelikult nii ja ma loodan, et te saate sellest aru. mina olen Terra de Fugist pärit, ähm, sellele on siin äh, viidatud. ja kolisin sealt äh, piirkonda, kus äh, on naftamaardlad ning olen kakskümmend aastat onkoloogia valdkonnas töötanud, nii et mul on teatud kogemused antud vallas loomulikult me ei taha, et meie poolt äh, kogetu kujuneks pretsedendiks teistele liikmesriikidele. arvestades seda, et minu piirkonnas äh, äh, kampaania Sardiinia Imbrosia piirkonnas on äh, keskkonna olukord väga halb, seal on näiteks tsemenditehased äh,, Äh, söel põhinevad tehased ja nii edasi. ja alles hiljuti Euroopa Komisjon avas rikkumismenetluse Itaalia vastu, sellepärast et nad, et Itaalia ei suuda garanteerida, et joogivee äh, kvaliteet vastab äh, Euroopa standarditele Äh, mida kavatseb äh, Itaalia eesistujana teha selleks, et äh, vähendada vähkkasvajate sageduse arvu nendes piirkondades? Te tegite ettepaneku tervisliku eluviisi osas ega see minu meelest ei ole eriti midagi ambitsioonikat, me peame siiski hakkama tegelema nende vähkkasvajate põhjustajatega ja millised äh, on teised meetmed, mida on ette näinud äh, Itaalia eesistujana selleks et, et sajaprotsendiliselt oleks liikmesriikide, aga ka Euroopa tasandil kaetud äh, need vähkkasvajad, et meil oleks nende alane register. asi on nimelt selles, et meil on teadmistes suured lüngad ja Itaalia eesistuja jaoks, mis on teie plaan? tagamaks äh, selle, et saastaja maksab põhimõttega tegelikult rakenduks konkreetselt Itaalias, aga mujal Euroopas laiemalt. suur tänu äh, ja suur tänu kolleegidele nende küsimuste eest, annaksin nüüd äh, sõna üle proua ministrile, kel, kes on kirjutanud siin kõik üles, kribanud kiiresti, vaatame, kuidas ta saab siis hakkama Äh, seitsme-kaheksa minutiga, nii et äh, palun, proua minister, sõna on teil ja edu teile. Allora, per quanto riguarda eh, la prevenzione. niisiis, mis puudutab ennetustööd, tegemist on teemaga, äh, mis läbis mitmeid küsimusi. ma olen veendunud, et et ennetustegevus on kõige tähtsam strateegiline vahend äh, krooniliste haiguste vastu võitlemisel mittenakkuslike ja ka nakkuslike äh, haiguste pool. seega investeeringud ennetustegevusse peaks olema liikmesriikide prioriteediks ja ka Euroopa Liidu jaoks. me investeerime kolm protsenti äh, ennetustegevusse ja kui te võrdlete üldeelarvega, siis see ei ole piisav raha, arvestades vajadusi, vajadusi teadusuuringute järele. ja viimase aastakümne äh, tähelepanekud osutavad sellele, et enamus haigusi, kroonilised haigused ja mittenakkuslikud haigused äh, on põhjustatud äh, halvadest eluviisidest, toitumisest, suitsetamisest, vähesest füüsilisest liikumisest. me teame, kuidas see mõjutab ka diabeeti, kui me räägime tervislikest eluviisidest, seega tervislik toitumine ja iga päev vähemalt kolmkümmend minutit füüsilist koormust on igati kasulik ja kui me räägime tervislikest eluviisidest seoses äh, diabeedihaigetega, siis see aitaks meil äh, aastas kokku hoida kolm miljardit äh, ravimite maksumuse arvel. Need on uuringud, mis on seda tõestanud ja seetõttu me leiame, et ühenduse jaoks tervikuna oleks see strateegiliselt oluline. me peaksime rohkem panustama Äh, nii esmasesse ennetustegevusse kui ka sõeluuringutesse. ja käsitlema ennetustegevust just äh, nende mõistete läbi. ja see peaks olema osa meie horisontaalsest poliitikast ja see on ka oluline meie tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ühelt poolt me peab meie tervishoiusüsteem olema tõhus, konkurentsivõimeline, äh, vaatamata äh, vähenevatele ressurssidele, sellele, et järgmiste aastate jooksul rahalisi vahendeid saab olema vähem, kuid samas me mõistame, äh, et on vaja ka elu viiside muutmist, meil on vaja seda edendada, promoveerida, Euroopa saab selles osas väga palju ära teha, kui me räägime ühel häälel. sellepärast, et enese eest hoolitsemine peab olema juba nii-öelda kultuuri osaks, inimesed peaksid mõistma, et see on oluline ka terve ühiskonna jaoks ja minu arvates kõige tähtsam on investeerida just ennetustegevusse kolmelt viiele protsendile suurendamine peaks olema meie peamiseks eesmärgiks ja me peaksime hakkama juba mõtlema selle peale, kuidas selleni jõuda. ja sellest lähtuvalt ma vastaksin kohe järgmisele küsimusele. Teie komisjoni liige esitas küsimuse seoses majandusega. keskkond ei ole mitte läbiv teema meie majanduse jaoks, see on oluline ka tervishoiu jaoks, see on teinekord üks ja sama ja see pole ka juhus, et teie komisjoni nimetas on keskkonna ja, ja rahvatervise komisjon, sest äh, me räägime inimese tervisest ja äh, heaolust. me ei räägi mitte sellest, et on vaja likvideerida haigused, vaid meil on vaja sellist lähenemist, äh, mis on kõikehõlmav hõlmab äh, rahvatervist, äh, äh, loomatervishoidu, meie maa ja vee tervist, meie toitumisviisi, keskkonda, milles me elame. me peame tagama jätkusuutlikkuse kõigis nendes valdkondades, et tootmine, töökohad, heaolu on jätkusuutlikud. selle poole me püüdleme ja äh, uus tehnoloogia saab meid aidata selles ja üsna suuri tehnoloogilisi saavutusi on ka juba meditsiini vallas ja me peame edasi töötama selle nimel. teine teema. ja ma praegu räägin endiselt inimtervisega seotud küsimustest, puudutab äh, rasvtõbe. Äh, rasvtõbi rasvumine on alati seotud tihedalt ennetusega. ma konkreetselt ei maininud seda oma sõnavõtus, eriti laste rasttõbe, mis ei tähenda, et ma ei pea seda tähtsaks, vastupidi, see on üks neid haigusi, mis on seotud äh, halbade eluviisidega ja eriti laste puhul, meil on tõendeid selle kohta, kui me alustame ennetustegevusega juba raseduse ajal, harime tulevasi emasid sellest, kuidas nende toitumine mõjutab nende lapse tervist ja rahumäega rinnaga toitmise tähtsust, siis sellega me juba sisendame lastele juba esimese kolme aasta jooksul õiged eluviisid see on lahutamata osa kõigidest poliitikatest, mida me arutame koos ja mitte ainult nendel mitmetel konverentsidel, eh, mida me korraldame. ma olen pakkunud teile nii palju võimalusi külastada mitu kodulinna Roomat ja ka Milanot. seal toimuvad tehnilist laadi arutelud nendel teemadel. ja teine oluline eh, küsimus, mis on tõstatatud, puudutab vanadusnõtrust, dementsust Eh, Prantsusmaa eesistumise ajal oli selle kohta tegevuskava koostatud ja oktoobris, ma vabandan, detsembris Londonis eh, G8 kohtumisel eh, räägiti ka ülemaailmsest strateegiast. see peab äh, olema seotud ka meie tegevuskavadega, ja teadusuuringud saavad olla meile abiks. me saame pidevalt uusi teadmisi selles vallas, uusi ravimeid äh, võitluseks dementsuse ja Alžeimeri vastu, mis on tõeliseks nuhtluseks toim-, muutunud. ja meil on võimalik välja töötada tegevuskavad, mis aitavad meil tegeleda äh, nendes haigustes põhjustatud äh, sotsiaalsete probleemidega. läbirääkimised USA vabakaubanduslepinguga ja eriti need, milles mina olen osalenud Itaalia ministrina New Yorgis. ja äh, järgmised läbirääkimised toetuvad äh, äh, teaduslikele tõenditele. me peame säilitame meie kliiniliste uuringute kvaliteedinormid ja ka Euroopa toodetele kehtestatud standardid, et tagada nende kvaliteet. meie kodanike tervise üle ei saa kaubelda, seega EFSA äh, tõhustab ka teaduslikke aluseid nende läbirääkimiste eel. see vabakaubandusleping USA-ga annab Euroopale väga suured võimalused ja võib-olla Euroopa ei olegi piisavalt suur, et selles mängus võrdselt kaasa lüüa. kui me räägime äh, toiduainete raiskamisest, siis see on tõeline murepunkt minu jaoks. mina isiklikult olen seda teemat käsitlenud Itaalia parlamendis. meie praegusel ajal toidu raiskamine on ebaeetiline, arvestades äh, meie ühiskonnas suureneb vaesuses elavate inimeste arv. komisjon tegutseb ka sellel suunal ja kavatseb üle vaadata ka määruse sada seitsekümmend kaheksa, sada kuuskümmend kaheksa. sellega seonduvad nii kaubanduslikud kui tervishoiualased küsimused, see on osa meie turu temaatikast ja see on tõeline suur küsimus, arvestades hetkeolukorda ja on oluline, et liikmesriigid eh, ka nõukogus keskenduksid eh, parim enne eh, kuupäevadele ja teistele aspektidele. meditsiiniseadmed. enne seda ma tahtsin öelda paar sõna resistentsuse kohta antimikroobikumidele, sest see on ka siiski veel ennetusega seotud küsimus detsembrikuus Roomas toimub kohtumine, kus äh, arutatakse resistentsus antimikroobikumidele. väga palju tööd on juba meie poolt ära tehtud. Äh, see on küsimus, mis on seotud nüüd toiduainetega, loomatervisega, tervishoiuga ja me peame tagama antibiootikumide asjakohase kasutamise, meil on vaja välja töötada uuenduslik tehnoloogiad, mida meie haiglad saaksid kasutada. samuti me peame stimuleerima uuendustegevust ka antibiootikumide väljatöötamisel. kui me mõtleme nii inimeste kui loomade peale, siis me peame rõhutama ka puhtuse vajadust, meil on vaja nii riiklikke kui rahvusvahelisi suuniseid, mis aitaksid meil kasutada haigete puhul ohutuspõhiseid meetodeid. meditsiiniseadmed, see on äärmiselt oluline, väga aktuaalne, tundlik teema ähm,. Ähm, ja sellega seonduvad mitmed erinevad ka vastandlikud seisukohad. seadusandlus on juba tõestanud enda kasulikkust, kuid seda endiselt kritiseeritakse. kahekümne kuuendal septembril võttis komisjon vastu resolutsiooni eh, meditsiiniseadmete kohta. Eh, parlament hindas neid ettepanekuid ja teisel aprillil kaks tuhat neliteist Äh, parlament käsitles seda oma istungil. nõukogus on toimunud mitmeid kohtumisi sellel teemal nii Küprose, Iirimaa kui ka Taani eesistumise ajal. Äh, praegu vaadatakse üle kehtivaid äh, õigusakte selleks, et veelgi suurendada haigete ohutust ja ka Itaalia oma eesistumise ajal keskendub sellele ja meil on moodustatud tehnilised töörühmad, me oleme saatnud välja küsimustiku kõikidele liikmesriikidele ja ootame äh, nende detailseid tehnilisi vastuseid ja kasutame saadud vastuseid oma töömeetodi kujundamisel. seega äh, sügise lõpuks äh, me loodame luua, koostada teksti, millega on nõus enamus liikmesriike, mis esindab siis ühist nõukogu seisukohta ja Tervishoiunõukogus äh, kahekümnendal juunil äh, enamus äh, liikmesriikide tervishoiuministritest ütles, et nad tahavad selle tööga lõpule jõuda Itaalia eesistumise ajal. seega me üritame saavutada kompromissi selleks, et paremini jõuda seatud eesmärkideni, et koostada parem tekst, mis suurendab kõikide Euroopa kodanike jaoks ohutust. küsimus äh, ka nii-öelda toksiliste ainete kohta seoses meditsiiniseadmetega. meditsiiniseadmed ei tohi sisaldada mutageenseid, kantserogeenseid või äh, mürgilisi või äh, reproduktiivset võimet mõjutavaid aineid. järgmisel kohtumisel, mis toimub septembris, me käsitleme seda põhjalikumalt ja see on pühendatud just meditsiiniseadmete teemale. nüüd äh, läbipaistvuse küsimus, kas see oli järgmine? kui me räägime kliinilistest uuringutest, siis komisjoni esialgne tekst äh, esitas nõudmise informatsiooni kohta, mille riikide tootjad peavad esitama. kaheksandal, üheksandal juulil toimunud äh, kohtumisel äh, Itaalia tegi konkreetse taotluse liikmesriikidele, et nad esitaksid oma arvamuse selle infotehnoloogilise korra kohta ja kas on vaja kehtestada täiendavaid nõudmisi tootjatele äh, Äh, kõik see teavitamiskohustusega seotud äh, temaatika on hõlmatud ja äh, liikmesriigid peaaegu üksmeelselt kiitsid heaks selle dokumendi ja Te saate tutvuda ka protokollis nende ametlike vastustega, mis anti ning need andmed ka avalikustatakse. nagu te näete, ma ei jõudnud kõiki küsimusi kirja panna turujärelevalve. osa riike on sellega nõus, teistel on teistsugune seisukoht, kas selleks on vaja mingit keskset organit, mis vastutaks selle kontrollimehhanismi eest. kolmanda kategooria riskide puhul me koos liikmesriikidega kaalume selle mehhanismi vajalikkust E, e, mis näeks ette ka e, kõrgema, kõrgendatud riski puhul teavitatud asutuste kaasamist. mõned küsimused on juba leidnud lahenduse, teistega me alles tegeleme ja konstruktiivselt tegeleme, lootuses jõuda kasuliku kompromissini. ma loodan, et ma vastasin peaaegu kõikidele küsimustele. aitäh mulle tundub, et sa vastasid tõepoolest kõikidele küsimustele, nüüd me alustame teise küsimuste vooruga ja palun teine öö, küsimuste voor, EPP palun. härra Kovatšek, ma tahaksin samuti äh, tänada Itaaliat eesistujana selle eest, et nad on tervishoiu seadnud äh, oma prioriteetideks, te rääkisite tervishoiukaitsest, kroon-, kroonilistest haigustest ja nii edasi, see kõik on väga oluline, kuid rohkem tuleks tähelepanu pöörata kõrgekvaliteetsele tervishoiuteenusele, väga paljud patsiendid ei saa õigselt, õigeaegselt diagnoosi ja tervishoiuteenuseid, see vähendab eluiga ja koormab Euroopa Liidu sotsiaal- ja pensionifonde ebaõiglus tervishoiuteenustes äh, tähendab äh, ka seda, et hakatakse liikuma liikmesriikide vahel sellel eesmärgil, et äh, saada paremat teenust, mis teinekord võib elu päästa. arstid ja õed lahkuvad paremate töökohtade nimel oma koduriikidest, see on probleem tervele Euroopa Liidule kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on asjast küll puudutatud, kuid eriti on tõsine probleem uutes liikmesriikides seda on näha ka nõukogu riigipõhistest suunistest, mis on esitatud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta osas tervishoiupoliitika valdkonnas. see on väga hea instrument muuseas motiveerimaks liikmesriike võtma ette enamat äh, tervishoiureformis. komisjon ja parlament on juba nõudnud meetmete vastuvõtmist Euroopa tasandil ja minu küsimus on teile järgmine. kas Itaalia eesistujariigina eh, kavatseb eh, tervishoiu ebaõigluse teemaga hakata tegelema ja toob selle nõukogu päevakorda ja järgmine küsimus, mida on eesistuja plaaninud eh, teha, eriti just nimelt läbipaistvusmeetmete osas meditsiinitoodete hindade kujunemises, mida, mis on siis mõeldud inimkasutamiseks, vähendamiseks ja, ja mis on äh, koormaks meie sotsiaalkindlustussüsteemile. suur tänu, härra Kovatšev. S-, sotsiaaldemokraadide nimel saab sõna kolleeg Pavel Pots. Thank you, Chair uh,. Madam Minister. suur tänu, härra esimees. proua minister, mul on teile esitada üks väga lihtne küsimus äh, ja see puudutab vähkhaiguste äh, äh, haiguste, Äh, kasvule. nimelt äh, tuleb defineerida kriteeriumid äh, ja see praegu on päevakorrast jäänud välja. endokrinoloogiliste haiguste puhul, et meie tähelepanu on natukene hajutatud Äh, teie tegevuskava ei ole äh, selles osas piisavalt täpne, nii et kas te võiksite natukene detailsemalt rääkida sellest, et millised on teie plaanid, millega te olete valmis nõustuma ja mis on üldse kavas? aitäh ja nüüd kolleeg Puusoi, palun To... proua minister, minu lühikene sõjavõtt, sõnavõtt äh, puudutab ühte väga olulist teadusandluspaketti, mis on tupikus nõukogus, nimelt läbipaistvusmeetmed meditsiinitoodete hinna kujunemisel. kolleeg Pukovatšev sellele juba viitas. ma ei räägi sellest mitte ainult sellepärast, et ma olen IMCO komisjonis arvamuse koostaja või et ma tulen äh, riigist, mis, kus kahe tuhande kaheksandast aastast seda nimekirja ei ole uuendatud, vaid ma arvan, võtan sõna sellepärast, et ma arvan, et sellest direktiivist on distsiplineerivat jõudu tulemas palju hindade kujunemisel ja et see mõjutab otseselt äh, seda, kas üks või teine meditsiinitoode äh, kaet-, haigekassaga kaetud nimekirjadesse äh, saab või ei saa. nagu te teate, nagu ma ütlesin ka, äh, nõukogus on asi nüüd tupikus, milline on Itaalia kui eesistuja seisukoht selle direktiivi osas, kui see arvamus on positiivne, siis ma paluksin teil see tupikseis kuidagi lahendada nõukogus soovin teile eesistumise ajaks nii palju edu kui võimalik kõik äh, ja mul on väga kahju, et äh, peate kohe varsti lennujaama minema. aitäh, kolleeg Pusoi ja nüüd annan sõna järgmisele kolleegile, kolleeg Kaputole. lugupeetud proua minister, kõigepealt tahaksin teid õnnitleda, et te olete siin põhjalikult tutvustanud Itaalia eesistumiskava ja nende julgustavate vastuste eest, mida te olete kolleegidele andnud. mul on mõned küsimused. üks neist puudutab riske me kuuleme väga palju nagu uudistest, aga on ka teadusuuringuid, mis näitavad, et wifi kasutamine võib olla tervishoiule ohtlik. ühemõttelisi uuringute tulemusi ei ole, kuid on olemas dokument kakssada viiskümmend lehekülge pikk, mida on klassifitseeritud kui ülisalajane ja selles dokumendis püütakse selgeks teha, et pole see wifi nii ohtlik midagi. aga Maailma Terviseorganisatsioon väidab, et selle põhjal tekivad ajukasvajad ja muud väärarengud organismis. jah, Itaalia äh, kui eesistujariigi jaoks on tervishoiuga seonduvad küsimused prioriteetsed. Te ütlesite, et te tahate võidelda tervete eluviiside juurutamise eest ja et ka terve eh, teie suur tähelepanu pöördub vähkkasvataja vastu eh, võitlemisele ja hingamisteede haigustele. kas te võiksite öö, eh, oma initsiatiive siinkohas tutvustada, kas te teate, millised algatused siinkohal on, siinkohal juba olemas on ja mida tahaksite te teha selleks, et eh, neid algatusi tehtakse liikmesriikides? siis te peatusite sellele, et oleks adekvaatne koostada vaihkkasvajasse haigestunute register. minu arvates tuleks saavutada üle-euroopaline register, tuleks ühtlustada kõik need eh, andmed, see oleks oluline ennetuse seisukohalt aitäh, ütleb härra Lavia ja nüüd annab sõna ALDE esindajale. no eh, ministra, benvenuta ja e komplimente per la sua. aitäh, härra esimees, tere tulemast äh, proua minister, jätkan inglise keeles. Mm, riigid, paljud olid sellest kriisist põhjustatud, eriti Portugal, nimelt meil on nakkushaiguste hulk suurenenud ja te, teie rääkisite äh, vaimuhaigustest ja et see on põhjustanud äh, palju surmajuhtumeid ähm,. see toob kaasa enesetapud, ärevushäired, depressiooni, eriti sotsiaalsel skaalal alamklassides ja surve on suurenenud paljudes liikmesriikidel inimestele äh, aga kaasfinantseerimis on järjest sagedasem ravikindlustuste puhul, et inimesed peavad ise finantseerima oma ravi. kuidas te näete Itaalia rolli eesistujana neid probleeme arvestades? kuidas suhtuda lähimuspõhimõttesse äh, ja millised on võimalused liikmesriikidega koostööd teha näiteks sellistes valdkondades nagu terve vananemine ja nii edasi. Te ütlesite, härra minister, et meie kodanike tervishoid on asi, mille üle ei arutata üldse. kolleeg Gardiini, palun. proua Gardiini, palun. aitäh, ma teen lühidalt. räägitud on juba ju nii mõndagi. ma tahaksin proua ministrit tänada selle eest, et ta tuli meie ette esinema ma leian, et teie lähenemisviis on täieslikus kooskõlas raportiga. mis avaldas Maailma Terviseorganisatsioon viiendal juulil, muuhulgas peatükid osas, mis käsitlesid erinevaid väga levinud haigusi. on ju tõesti häiret häirelöömist esile kutsuvaid haigusi, mille puhul tuleb tõepoolest hakata tegutsema ja hoolitsema selle eest, et vältida, et niisugune haigus nagu ebola leviks. seda enam, et selle haiguse tagajärjeks on üldjuhul surm. ma tahaksin aga teada, kas see on tõepoolest Itaalia eesistumise tõeline prioriteet see punkt on väga oluline mulle, ma esitasin ka selle kohta muudatusettepaneku eh, Rahvapartei nimel. viimase ametiaja jooksul eh, tegeles parlament põhjalikult ka piiriülese meditsiiniteenuste osutamise direktiiviga. tahetakse olla ju kaugele vaatav ja tahetakse samuti pakkuda ka võimalust meditsiiniteenuste pakkumist ratsionaliseerida, nii nagu teie püüdsite teha Itaalias. aga tegelikult tähendab see seda, et väikeriikides on võimalik kokku hoida vahendeid, kellel ei ole eriti sügavale spetsialiseerunud meditsiinikeskusi. kas te võiksite selle kohta midagi lähemalt öelda? näiteks Milanos toimub tervishoiuministrite nõukogu, kas võib-olla seal saaks seda teemat edendada või võib-olla on teil mingi teine võimalus, kus selle teema juurde tagasi tulla, selleks, et seda piiriülese meditsiiniteenuste osutamise direktiivi rohkem eluga täita. minu jaoks on võimalik need raskused täiesti ületatavad ja oleks ju hästi vahva, kui minu kodumaa suudaks tagada selle direktiivi elluviimise täies mahus. ma arvan, et see direktiiv on tõesti õiges suunas minev. aitäh! kolleeg Kinitši, palun. tänan esimees, suur tänu ministrile selle väga põhjaliku ettekande eest Itaalia eesistuja tervisealase programmi kohta. ma samuti tahaksin tänada teid väga nende konkreetsete vastuste eest, mille te olete andnud paljudele vastustele. ka minul on küsimus, mida ma tahan esitada teema kohta, mida te olete juba puudutanud oma sissejuhatavas sõnavõtus. eelmise aasta aprillis Euroopa Parlament viis lõpule esimese lugemise äh, määruse eelnõu kohta mis puudutab tervishoiuahelat. see on väga keeruline valdkond, kuid see on eluliselt tähtis, kui me tahame tagada oma toiduohutuse. ja ma tahtsin küsida eesistujalt, millised on teie kavad ja algatused selleks, et selle teemaga nõukogus edasi minna, sest tundub, et on jõutud hetkel tupikseisu tundub, et meil on vaja ka toiduainete ahelas mitteametlikke kontrollimeetmeid ja vähemalt äh, ühiseid standardeid. ja veel, kas eesistuja äh, on valmis järgima parlamendi seisukohta äh, nimelt Euroopas miinimumkontrollimeetmete harmoneerimist? suur aitäh, kolleeg Iivi, palun. kolleeg Iivi, suur aitäh aga mina tahtsin keskenduda kärbete teemadele, sellest ei pääsenud ju ka tervishoid. tahtsin oma küsimuses rajaneda statistikale ja statistika väidab, et rikkamate piirkondade vahel, mis on rahalises mõttes stabiilsed ja vaesemate piirkonda vahel, mida ründas kriis halastamatult. kui me räägime Itaaliast, siis on tegemist väga paljude juhtudega ehm, Itaalia meditsiini ja tervishoiu valdkonnas, eh, kus eh, tegelikult kõikide inimeste tervis ei ole sugugi kaitstud, ehkki on tegemist inimese põhiõigusega, õigusega kaitsta oma tervist ja tegelikult meditsiini vaadatakse nagu juba ärimudeli seisukohalt. minu arvates, kas ei oleks mitte adekvaatne järele mõelda sellest, kuidas ja kes nimetatakse eh, tervishoiu peadirektoraadi peadirektor selleks, et tervis ei eh, muutuks tõeliseks äriks ja et korruptsioon meditsiinivaldkonnas Äh, et korruptsiooni meditsiinivaldkonnas seatakse selge piir. ma tahaksin meenutada, et on olemas tegemist ka, on olemas ka Euroopa kodanike algatus Stop Vivisection ja ma tahaksin meeleldi teada, milline on teie äh, suhtumine äh, loomkatsetesse. suur aitäh ja sõna antakse järgmise kolleegile, kolleeg Ajumol. kolleeg Ajuso, mul on kommentaar proua Grosteedi nimel ja ma igati toetan seda. on möödunud viis aastat äh, pärast seda aruannet, mis kinnitati Euroopa Liidus farmaatsiatööstuse kohta ja vastu võetud õigusakte on ainult äh, osaliselt rakendatud Prantsusmaal ja Itaalias on vastu võetud seadusandlused, et äh, laiendada äh, ravimite kasutamist ka väljaspool turustamist. Need otsused tehti eelarve põhjustel, vaatamata sellele, et olid alternatiivsed võimalused, mida oleks võinud kasutada nii Itaalia kui Prantsuse patsiendid see lühiajaline otsus aga loob väga ohtliku pretsedendi ja kujutab endast tõelist väljakutset eh, tervishoiule Euroopas. me ei soovi, et, et narkootikume kasutatakse ainult ravi eesmärgil ja nende äh, kasutamise laiendamine võib ohtu seada ka patsiendid, sest kui need ravimid ei ole saanud õige loa, ei vasta meie kõrgete standardite poolt esitatud tingimustele. see nõuetele mittevastavus Euroopa standarditele liikmesriikide poolt äh, õõnestab ka Euroopa Liidu regulatiivaluseid ja piirab ka patsientide juurdepääsu ravimitele ja vähendab nende võimalusi äh, toetuda uuenduslikele äh, ravimitele. kas Itaalia eesistujana on mõelnud ka, kuidas kaitsta ühenduse akiid ja rakendada rangemat äh, poliitikat seoses liikmesriikide poolt farmaatsiaalaste seadusandluslike aktide rikkumist? aitäh, kolleeg Ajuso. ja nüüd on jäänud veel viimane küsija see on kolleeg äh, Patricello. aitäh! ma tahan teid õnnitleda, ma olen teiega täiesti ühel meelel, et ennetusstrateegia elluviimine on väga oluline. peale selle tahtsin teie käest küsida. kuidas te soovite tugevdada üle-euroopalist platvormi haruldaste haiguste vastu võitlemise küsimuses sest et sotsiaalsed kulutused on väga suured, need haruldased haigused puudutavad väga väheseid, aga kulutused eelarves on neile tohutud. meie, minu silmis on see väga tõsine probleem. ja siis võib-olla veidi Itaalia-pärane küsimus, ma leian, et kas teil tuleks, et tuleks üle vaadata Itaalias kehtivad seadused loomkatsete kohas, loomkatsete kohta need on väga karmid. ja nüüd tuleb niimoodi, et Itaalias on teadustegevus juba täiesti häiritud, sellepärast et loomkatsed ei saagi nagu enam teha. me räägime hiirtest ja rottidest, tegemist ei ole äh, küll äh, imetajatega, aga tegemist ei ole küll primaatidega ja nüüd on väga keeruline niisuguseid uurimust Itaalias edasi viia, kus on tarvis äh, kaasata rotte ja hiiri. praegu Itaalias vastu võetud seadus võib viia selleni, ongi osaliselt juba viinud selleni, et äh, teadlaste tegevus on tõkendatud ja äh, see viib selleni, et piiriülese meditsiiniteenuste osutamine muutub ühel päeval ka itaallaste jaoks väga oluliseks me ei eh, saa eh, endale lubada säärast tervishoiuvaldkonna turismi laiaulatuslikult. suur aitäh! ja nüüd te olete kõik need küsimused kuulnud, proua minister. ja olge nii kena, proua Lorentsi, ja vastake nüüd nendele. aitäh! attività sia come negli Stati membri sia per quanto riguarda il programma della Presidenza. suur tänu ähm palju küsimusi esitati nii, et ma saan vastata kas liikmesriigi esindajana või ähm, eesistujariigi esindajana. Itaalia võttis äh, hiljuti vastu äh, ülddirektiivi, äh, paljud liikmesriigid tegelevad sellega, piiriülene direktiiv, piiriüleste meditsiiniliste teenuste direktiiv. Ähm, kui ähm, te mõtlete piiriülesele direktiivile, siis tegemist on selle puhul esimese direktiiviga, mis tõesti tegeleb inimestega, kus keskmes on inimene. inimesed, kodanikud, nende õigused, mitte ainult äh, majandusküsimused, tegemist on heaolu direktiiviga ja see on väga suur uuendus. nii nagu kõikide direktiivide puhul muidugi, mis äh, on alguses väga uuenduslikud, äh, peab ka sama äh, tempokalt rakendama ja nende rakendamist tuleb pidevalt jälgida. ja selles kontekstis ma arvan, et selles direktiivis on mõningad eeldused sisse kirjutatud liikmesriikide poolt mõned liikmesriigid näevad selles direktiivis aga ka nii-öelda antikehasid, kui kasutada siin nüüd tervishoiu terminit, ja nad kardavad, et need antikehad viivad spekulatsioonidele ja nii-öelda tervishoiuturismini liikmesriikide vahel. kuid tegelikult on tegemist väga novaatorliku direktiiviga me võime selles näha direktiivi, mis vaatab Euroopa Liidule kui suurele laevale, kus viiakse läbi katseid ähm, teatud ähm, haruldaste haiguste puhul. me kõik äh, teame seda, et äh, meil on vaja siseriiklikke keskuseid, keskused, mis spetsialiseeruksid ühele või teisele haigusele, kuid me teame, et nemad üksinda ei suudaks eriti midagi saavutada ja seega meil on vaja ülemaailmseid see, keskuseid. meil on vaja äh, tagada see, et kodanikele pakutav äh, hooldusteenus paraneks direktiiv üritab äh, juba tegelikult maandada probleeme, mis on seotud näiteks äh, liiaste hindadega või äh, selle tervishoiuturismiga. novembris on tulemas meil vist, kui ma ei eksi, kuuendal-seitsmendal novembril Veneetsias väga suur üritus, kus just nimelt räägitakse ähm, Äh, piiriülestest meditsiiniteenustest, äh, see on rahvusvaheline üritus, kuhu me üritame, kus äh, me üritame siis nii palju kui võimalik tähelepanu ka köita inimestel, nõukogu ja parlament loodetavasti osalevad selles, räägime sellest siis, kuidas seda direktiivi rakendada liikmesriigites. ja sellel samal konverentsil, mis toimub siis kuuendast seitsmenda novembrini, keskendume me ka äh, Äh, vähkkasvajatele täpsemalt. see annab meile võimaluse keskenduda diagnoosimisele, ennetamisele ja ravile, seda siis paralleelselt aruteludega piiriüleste meditsiiniteenuste osas. lubage mul nüüd äh, rääkida ka äh, veel vähkkasvajate kohta. mulle tundub, et vist küsiti selle kohta midagi, aga mul on see kaotsi läinud vähkkasvate puhul me tahame arutelusid Euroopas äh, tänaste ja tulevaste strateegiate kohta ja me kavatseme juba äh, rakendat-, vabandust, vastu võetud äh, plaanid üle vaadata. me üritame elimineerida elustiilist riskifaktorid, näiteks nagu ülekaalulisus, suhkru liigtarbimine, alkoholi liigtarbimine äh,, Äh, tahame, et inimesed äh, rohkem äh, tarbiksid köögivilju ja puuvilju, et nad oleksid aktiivsemad, me tahame, et meie kodanik oleks aktiivne ja terve. aga me peame vaatama ka sellele, kas äh, diagnoos pannakse alati kõigile kiiresti ühtmoodi võrdselt. praegu on äh, probleem selles, et, et meil ei ole tagatud võrdsus äh, liikmesriikide vahel, kõikide inimeste vahel. inimesed ei saa alati õigel ajal diagnoositud ja sellepärast tuleb äh, kaaluda selliseid asju näiteks nagu vakts-, vaktsiinikampaaniad äh, näiteks HIV puhul ja nii edasi. no nüüd jätkusuutlikkus. ma ei räägi siin mitte ainult majanduslikust jätkusuutlikkusest. me peame keskenduma tervishoiusüsteemile tervikuna ja vaatame, millised on liikmesriikide võimalused äh, tehnoloogia uuenduste kasutuselevõtuks. kavas on ka äh, sellealane kohtumine, äh, kuivõrd teema on järgnevatel aastatel kindlasti liikmesriikide jaoks ülioluline. ärgem unustagem, et see on ülitähtis ka Euroopa konkurentsivõime jaoks meie tervishoiusüsteemid on seotud teie süst-, teiste süsteemidega, nad on seotud kasvuga, ja teadusuuringutega. majanduskriis äh, on tähendanud äh, mitte ainult seda, et meil on äh, vähem juurdepääsu teraapiale, vaid ka seda, et meil on raha teadusuuringuteks vähem. nii et mitteametlikul ministrite kohtumisel tahaksimegi keskenduda just nimelt sellele, et milliseid strateegiaid kasutada innovatsiooni tõhustamiseks ja edendamiseks meie liikmesriikides, nii et ka kodanik sellest kasu lõikaks. ja kui te sellele mõtlete, siis te näete, et äh, me oleme praegu ristteel. tegemist on üliolulise hetkega. Euroopa on alati niikaua, kuni me oleme tegutsenud ühtselt ja rahumeelselt taganud oma kodanikele juurdepääsu kõige kõrgema kvaliteet samuti ka raviteenustele. me peame need, seda lippu kõrgel hoidma. Need standardid puudutavad nii kvaliteedistandardeid äh, kui ka näiteks konkurentsivõime standardeid, see annab meile BRICS riikide ees eelise, Ameerika Ühendriikide ees eelise me peame tagama juurdepääsu innovatsioonile, innovatsiooni tulemustele kõigile. see on see teema, millega me tahame kindlasti tegeleda järgneva poolaasta jooksul. veelgi enam, Itaalia on eesistujana nõukogu järeldused koostanud, seda koostöös Euroopa Komisjoniga ja see koostöö on tõesti olnud väga kasulik. me oleme kokku pannud dokumendi, mis Äh, hoogustab kasvu, novaatorlike meditsiinipraktikate kasutamist, äh, uute ravimite kasutamist, mis vastavad standarditele, see tagab patsientidele juurdepääsu paljude ootavatele ravimeetoditele ja veel on väga oluline punkt, äh, mis tuleb siinkohal ära mainida, läbipaistvus fissa dei requisiti minimi di tipo procedurale per garantire la trasparenza delle misure nazionali. Ma... selleks, et eh, suurendada rahvuslik riikides langetatud otsuste läbipaistvust muu otsas, muus osa, muu hulgas hinnakujunemise osas eh, tuleb eh, tõepoolest tagada selle direktiivi rakendamine, mis puudutab piiriülest raviteenuste osutamist, jah meil ei ole siin mitte kõiges veel üksmeelt ja seetõttu viimase töörühma otsusest, otsustest lähtudes püüame edusi liik-, edasi liikuda. järele mõeldes selle üle, kust ammutada jõudu selleks, et objektiivselt, realistlikult öö, olukorda liikmesriikides kujutades ja analüüsides leida paranemisvõimalusi. meil on vaja praegust äh, direktiivi uuesti läbi vaadata ja selleks on praegu väga oluline ajahetk. see puudutab äh, ravimite hindu, ravimiteenuste hindu, muuhulgas äh, hepatiit C eh, ravimise, eh, ravimite hinda, see on erakordselt eh, hinnatundlik küsimus. ja see oli ka põhjus, miks me peame seda direktiivi läbi vaatama, eelnevalt aga lahendas, leides lahenduse, mida toetaksid võimalikult palju liikmesriigid. siis oli loomkatseid puudutav küsimus jah, püütakse ju looma, loomkatsed üldse peatada ja meie jaoks on oluline, et võimalikult vähi, vähem loomi hukuks nende katsetuste käigus. jah, on käimas tõepoolest väga ulatuslik diskussioon selles osas, mida loomkatsetest ka tulevikus saab. meie meelest on oluline et äh, kõik kehtivad normid tuleks üle vaadata, kuid eeskätt esikohal peaks olema äh, inimeste äh, turvalisus ja julgeolek. ja ka mina kui eesistujariigi minister jagan seda seisukohta, jah, lähimusprintsiibi alusel saavad siis liikmesriigid langetada omad vastavasisulised otsused osaliselt võib aga loomkatsetest loobumine viia uute innovaatiliste katsemeetodite kasutuselevõtule. meie kui eesistujariik oleme täis tahet hoolitseda ka jätkuvalt elanike tervise ja terviseohutuse eest. me kui me räägime GMO-dest, siis selge on ka selge, et on oluline toiduohutus. sellepärast on oluline, et meil oleks niisugune seadusandlus, mis vastaks kõige kõrgematele turvanõuetele, et kehtiksid kõige rangemad kontrollistandardid ja et kontroll Euroopa tasandil viidaks välja, viidaks läbi regulaarselt Äh, kõikide nende äh, toodete osas, mm, mis tuleb, mis tuuakse Euroopa Liidus turule ja mis saavad turule toomiseks vastava loa. me püüame saavutada nõukogus konsensuse, ehkki seisukohad on praeguseks väga erinevad ja lahknevad, aga ma leian, et toiduohutuse teema on teema, mis on südamelähedane kõikidele liikmesriikidele muidugi on vaja vaadata, kuidas meil õnnestub ühitada erinevaid seisukohti. aitäh! ma tahaksin teid, proua minister, tänada meie kõigi nimel. tänan teid selle eest, et te tulite meie ette ja olite valmis ka nii hulgalistele küsimustele vastama ma rõhutan veel kord, tõeline südamlik tänu ja tänaseks kuulutan ma meie istungi lõppenuks, homme toimub äh, koordinaatorite kohtumine ja komisjoni järgmine istung toimub kolmandal septembril, aitäh ja head õhtut!